kallid kolleegid alustame sellepärast et härra minister on juba kohal tema on siin õigel kellaajal ja päevakord on meil väga tihe tervitame siin ungari välisministrit janus martonit ja tema on hetkel ka nõukogu president. ja ta on nõustunud tulema siia, et rääkida meile laienemisprotsessist ja olukorrast Lääne-Balkanil. tahaksin õnnitleda Ungari eesistujat laiemalt ja teid eriti äh, selle eest, et äh, olite oma töös väga dünaamiline. ja tahaksin teid õnnitleda kõige selle eest, mida suutsite oma eesistumisperioodil teha. näiteks toimus ju edasiminek äh, liitumisläbirääkimiste osas Horvaatiaga ja vastavalt äh, kõige viimasele infole ilmselt viiakse need läbirääkimised äh, peagi lõpule. hetkel on veel neli äh, sulgemata peatüki tulenevalt siis kohtumisest eelmisel reedel, aga ka nende nelja peatüki osas liiguvad asjad edasi. ja Islandist, kui ma ei eksi, siis ilmselt kahekümne seitsmendal juunil järgmisel valitsustevahelisel konverentsil ähm, alustatakse liitumisläbirääkimisi, eesmärk on sulgeda äh, kaks peatükki ja avada veel kaks. nii et ka see protsess liigub edasi. nüüd lahendamata on veel Türgi liitumisküsimus see protsess on hetkel peatuma jäänud ja äh, tahaksime siis teada, mis saab liitumisest, Türgi liitumisest äh, hiljutiste valimiste valguses. tahaksime ka teada, mida teie arvate sellest, äh, härra minister. ja ma ei hakka siin pikemalt rääkima, sest et kuulata tahame me ju teid ja mitte siin minu kõnet, nii et härra Martoni, teil on sõna Uh, suur aitäh, härra esimees. tere hommikust kõigile, ka lugupeetud parlamendisaadikutele, kes saalis viibivad. tahaksin kõigepealt teid tänada kutse eest ja ka sissejuhatava sõnavõtu eest. minu jaoks on tõeline au siin viibida ja ka rõõm rääkida teile viima-, sellest, mis on toimunud viimasel viiel ja poolel kuul liitumise osas. samas tahaksin rääkida ka mõningatest teistest sellega seotud teemadest väga lühidalt ma käisin siin umbes viis kuud tagasi ja tegemist oli siis väga elava aruteluga väljakutsete ja võimaluste teemal, mida pakub liitumine Euroopa Liiduga üldiselt ja ka konkreetsete riikide puhul. viis kuud tagasi rääkisin teile ka Ungari eesistuja programmist, meie prioriteetidest ja rõhutasin seda, et üks meie prioriteete on liikuda edasi liitumisprotsessi osas. ja üldiselt oldi nõus sellega, et liitumine iseenesest on juba strateegiliselt väga väärtuslik. liitumine ja Euroopa Liidu laienemine teeb ähm, Euroopa Liidu tugevamaks nii majanduslikust kui ka poliitilisest vaatenurgast. Euroopa Liidu laienemine peab toimuma usaldusväärse protsessina ja samas sõltub ühe konkreetse riigi liitumine sellest, kas ta on täitnud konkreetsed kriteeriumid ja see kehtib kõikide kandidaatriikide kohta. Ungari eesistuja motoks oli tugev Euroopa ja seega me käsitleme ka laienemist selles kontekstis. me tahtsime avatud Euroopat, kaasavat Euroopat, Euroopat, mis laieneb, selline Euroopa on igal juhul tugevam kui Euroopa Liit, mis äh, sulgeb oma uksed välismaailma ees ja tegeleb vaid omaenda siseprobleemidega ja väljakutsetega. tookord mainisin ja praegu olen selles veelgi veendum-, veendunum, et Euroopa Liidu laienemine on protsess, mis peab olema järjepidev kõik eesistujad äh, tuginevad oma töös eelnevate eesistujate tööl ja see oli äh, meie eesistumisperioodil veel eriti tõsi, sest et me oleme viimane Hispaaniast, Belgiast ja Ungarist äh, koosnevad Rio liige ja loomulikult see protsess jätkub ka tulevikus, kõik see, mida see eesistuja riikide kolmik on saavutanud, liigub nüüd edasi juba järgmisele kolmikule, mille moodustavad Poola, Taani ja Küpros. ma ei usu tegelikult siin üldse mingisugusesse trofeede jagamisse, siin ei ole tegemist mingi rahvusliku uhkusega, et kes kui palju täpselt saavutas. tegemist on jätkuva protsessiga, mis on meie kõigi huvides. see on Euroopa Liidu huvides ja igal eesistujariigil on väga lihtne ülesanne, nimelt tuleb teha oma tööd korralikult ja öö, äh, tagada see, et protsess edasi kestaks. kolmas aspekt, milles me kõik nõus oleme, on see, et laienemisprotsess peab olema ka öö, äh, usaldusväärne, usutav ja seda mõlema poole jaoks. see tähendab, et peavad olema selged nõudmised, nendest tuleb kinni pidada ja need äh, aspektid on omavahel tihedalt seotud. kui tingimused on täidetud, kui eesmärgid on saavutatud, siis äh, see on peamiselt siis Euroopa Komisjoni töö ja meie omalt poolt äh, peame ka oma rolli mängima. siin on võtmeteguriks institutsioonide vaheline hea koostöö ja meie kogemused äh, viimase kuue kuu jooksul näitavad, et laienemise osas oli koostöö Euroopa Liidu institutsioonide vahel väga hea. Euroopa Komisjon tegi väga head tööd, eriti viimastel kuudel ja nädalatel Horvaatia suhtes ja Horvaatia juhtumi juurde pöördun juba paari minuti pärast tagasi. ka Euroopa Parlamendi poliitiline toetus oli, on ka praegu otsustava väärtusega. ka nõukogu tegi väga head koostööd komisjoniga ja loomulikult ka eesistujaga, kes ähm, omistab väga suurt tähtsust sellisele tõhusale koostööle. ja kui laienemisprotsessi osas on toimunud mingeid märgatavaid arenguid, siis äh, suuresti on see just nimelt tänu sellele väga tõhusale äh, ja väga sujuvale, peaaegu et märkamatule koostööle eh, institutsioonide vahel. Need olid nüüd eh, minu esialgsed märkused, mingem edasi faktide juurde. mida me konkreetselt eh, saavutasime? ja kui ma ütlen meie, siis see ei tähenda mitte Ungari eesistujat, vaid meid kõiki kas laienemisprotsessis oleme hetkel jõudnud kaugemale kui kuus kuud tagasi? kas on astutud konkreetseid samme edasi või kas laienemisprotsess on nüüd nii-öelda paremas vormis kui kuus kuud tagasi? et küsimustele vastata, peame vaatama konkreetseid riike eraldi. laienemisprotsess on väga keeruline ja lai protsess, see ei piirdu vaid üheainsa riigiga, me teame väga hästi, et see kõik, mis leiab aset ühes riigis, mõjutab kohe ka teisi riike nii et äh, laienemisprotsess on selline kõikehõlmav, äh, sinna alla käib laienemine nii Lääne-Balkani riikidesse, kuid samas ka Türgi ja Islandile. laienemisprotsess äh, ükskõik, kas see siis on po äh, positiivse või negatiivse tulemusega, mõjutab tohutult konkreetset kandidaatriiki kui oleme edukad, siis äh, toob see kaasa positiivseid tagajärge, kui läbi kukume, siis äh, võib juhtuda, et selle vastased muutuvad järjest tugevamaks ja see ongi see oht, mis meid varitseb, juhul kui lähenemisprotsess jääb toppama või äh, aeglustub oluliselt. kõigepealt Horvaatiast. Horvaatia liitumine oli viimase kuue kuu peateemaks. võrreldes eelmiste eesistumisperioodidega edasiminek kindlasti toimus, Belgia eesistumise ajal suleti mõningad peatükid Belgia eesistumise viimastel kuudel. nüüd põllumajanduspoliitika, regionaalpoliitika ning ka kalanduspoliitika osas on äh, peatükid äh, ka äh, lõpule viidud ja nüüd on veel neli peatükki ja kaks nädalat selleks aega. aga oleme põhimõtteliselt lõpusirgel, aga siiski peab jääma ettevaatlikuks sest et praegusel hetkel meie või vähemasti mina ei tohiks midagi siin üritada ette ära arvata, oleme lõppfaasis, te kõik teate, mis toimus kümnendal juunil, te teate ka, millise avalduse tegi president Barroso ja ka volinik Füüle. nii et äh, asjade seis on kõigile teada, läbirääkimised käivad praegu väga intensiivselt liikmesriikide vahel ja tahaksin siinkord veel kord välja tuua Euroopa Komisjoni tohutu töö. komisjon töötas välja viimased neli ühisseisukohtade esialgset varianti. see oli väga hea töö, mida siis nad pidid seda tegema väga kiiresti ja nüüd on tingimused täidetud. ja ilmselt jõuame selle tööga peagi lõpule. paar asja on veel selgitamata. teeme tööd väga intensiivselt, nagu ma juba ütlesin me oleme alati olnud optimistlikud. Even in those moments which we perhaps oleme jäänud optimistlikuks äh, terve viimase kuue kuu jooksul, isegi hetkedel, kui optimismiks erilist suurt äh, põhjust ei olnud, aga suutsime optimismi säilitada ja tänu sellele praegu olemegi nüüd äh, siia jõudnud. ja seega ütleksin, et on üsna suured võimalused ja ka lootust, et suudame juuni lõpuks äh, sulgeda kõik need peatükid, mis veel lahtised on. kahekümne esimesel juunil jääb aset oluline koosolek, siis on üldasjade äh, ministrite nõukogu, kus me arutame veel lahendamata küsimusi. ja siis äh, kohtuvad riigi ja valitsusjuhid kahekümne kolmandal ja kahekümne neljandal juunil. ja loomulikult on võimalus korraldada valitsustevaheline konverents veel ka pärast seda kuupäeva juuni lõpus. juunis on kolmkümmend päeva kolmekümne esimesel juunil ei saa korraldada äh, liitumiskonverentsi, sest et sellist kuupäeva lihtsalt olemas ei ole. nii et kolmekümnenda juuni keskööks peame siis äh, otsusele jõudma ja see on ka täiesti võimalik. jällegi tahaksin rõhutada seda, et tegemist on äh, kestva protsessiga, siin ei ole mingisugune mingisuguse loorberite lõikamisega tegemist ega rahvusliku uhkusega see on terve Euroopa Liidu huvides ja loomulikult ka kõikide kandidaatriikide huvides. ma juba ütlesin, et ähm, mis iganes ka ei saa liitumisprotsessist ja igal juhul see mõjutab äh, kohe ka kõiki teisi kandidaatriike ja piirkonda laiemalt. seda on ka selgelt näha kui võtta näiteks seda, mis hiljuti on toimunud Horvaatias. on väga selgeid märke sellest, et kuna Horvaatia liitumisprotsess on kiirenenud, on teiste riikide liitumisprotsessid saanud samuti uut jõudu see on kõigile teada ja tuntud, et kõik teised kandidaatriigid peavad väga tähelepanelikult silma peal selles, mis Horvaatiaga saab. näiteks võtame Serbia, on väga selge, et ka nemad nüüd hakkavad energilisemalt eh, edasi liikuma ja ka teistes kandidaatriikides on näha märke sellest, et nad kiirendavad liitumisprotsessi, võetakse vastu poliitilisi otsuseid selleks, et eh, protsessiga edasi minna. seda on kutsutud ka eh, liitumisprotsessi maagiaks, nimelt see energilisus mis tuleneb ühe riigi liitumisest, kandub edasi kohe järgmistele kandidaatriikidele, nad võtavad kõik need neile saadetud signaalid teatavaks ja ka tegutsevad vastavalt, nii et see on see aspekt, mida ikka ja jälle rõhutame. kui me räägime ühest konkreetsest kandidaatriigist, siis tegelikult peame silmas tervet piirkonda. seega tahaksin veel kord rõhutada seda, et me kõik oleme huvitatud sellest, et liitumisprotsess osutus, osutuks edukaks. me usume sellesse. me peame vaatama siin kaugemale sellest, mida nimetatakse liitumisväsimuseks või laienemisväsimuseks, me peame uskuma laienemisprotsessi, aga selleks, et seda teha, peame uskuma ka iseendasse. nii et nii psühholoogiliselt kui ka poliitiliselt usun mina, et laienemine on erilise tähendusega meie kõigi jaoks. tegemist on ähm, perioodiga, mis pakub meile suuri väljakutseid. ja peame ka teistele usutavad, usutava mulje jätma. ja just nimelt see liitumine, laienemine näitab seda, et me usume endasse ja ka laienemisprotsessi. nüüd liigugem edasi räägime sellest, kas siis kuue kuu jooksul on mingisugune edasiminek toimunud, jah, Horvaatia puhul on see ilmselge, seda vaidluse alla panna ei saa, ükskõik ka mis järgmistel päevadel või nädalatel juhtub, kõikidest nendest teguritest tulenevalt, mida ma just lühidalt tutvustasin, on kindlasti olnud siin selge samm edasi aga kui analüüsiksime olukorda äh, riikide kaupa, siis äh, näeksime kohe, et kõikides kandidaatriikides on toimunud vähemasti mingisugunegi edasiminek. mina rääkisin siin Horvaatiast, aga ka teised riigid on pingutanud tõin juba näiteks Serbia. ka Serbia osas liiguvad asjad edasi ja tegemist ei ole mitte ainult kindral Mladici Haagi väljaandmise juhtumiga, vaid üldse on seal tajuda sellist ähm, Euroopa Euroopat pooldavamat õhkkonda ka poliitilise eliidi hulgas, aga ka avaliku arvamuse koha pealt. ja seda hoolimata sellest, et on öö, ähm, osa Serbia rahvast, kes ei ole väga rahul sellega, mis juhtus on olnud ka dialoogi ja arutelusid äh, Pristina ning Belgradi vahel, mille vahendajaks oli siis Euroopa Liit, on leidnud aset äh, viis läbirääkimiste vooru ja tehniliselt nii poliitiliselt on äh, ka seal edasi arenetud, tegemist on otsustega, mis on äh, väga olulised kohapeal elavatele inimestele, kas siis rahvastikuregistri osas, äriregistri osas, telekommunikatsioonide osas. nii et mina usun, et see on just nimelt äh, see võimalus Euroopa Liiduga liituda, mis on lihtsustanud ka neid läbirääkimisi. Montenegro on on jällegi üks iseenesestmõistetav näide. Montenegrol on nüüd kandidaatriigi staatus. Neil on veel palju kodutööd teha seitsmes eri valdkonnas, nagu te teate, on neil nüüd välja töötatud ka esialgne versioon nende tegevuskavast uue noore peaministri käe all. ja neil on ka üsna suured šansid, et vastavalt komisjoni hinnangule hakatakse sellel aastal juba seda tegevuskava ellu rakendama ja et siis alustab komisjon ka nendega liitumisläbirääkimisi. endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia on olnud kandidaatriigiks umbes kuus aastat. liitumisläbirääkimistega veel algust ei ole tehtud. nagu te teate, käivad arutelud nime küsimuse osas poolte vahel ja sellepärast kordas komisjon üles oma soovitust, millele et alustada liitumisläbirääkimisi, aga seda liikmesriikide otsuse tõttu teha ei saanud, sest et on vaja ühehäälset otsust. nagu me nüüd teame, läbirääkimised kestavad ja oleme mõlemalt poolelt nüüd kuulnud seda, et seisukohad ähm, on üsna sarnased, ma ei tea, kui täpselt, kui sarnased. aga see tõestab äh, seda, et kaasaegses geomeetrias tõesti ka kaks äh, paralleelset joont võivad omavahel kohtuda ja nüüd äh, võtaksin sõna ka omaenda kodumaa nimel. meie huvides on väga see, et see küsimus lahendataks ja siis, et tulenevalt komisjoni ning parlamendi soovitustest ka läbirääkimistega algus tehtaks nüüd eh, eemaldugem hetkeks Lääne-Balkanist. ma tean, et pean jääma kandidaatriikide või peaaegu et kandidaatriikide raamidesse. laienemisprotsess on käimas ju ka Türgiga, tegemist on siin väga olulise strateegilise küsimusega olukord on aga selline, et ühtegi peatüki Belgia eesistumise ajal ei avatud ja seda ei tehtud ka Ungari eesistumise ajal. ja ei ole ka erilist lootust, et seda tehakse nüüd viimase kahe nädala jooksul, arvestades seda, et ähm, peatükkidega algustegemine sõltub Euroopa Komisjoni äh, hinnangust. kui käisin siin viis kuud tagasi, siis rääkisime samuti Türgist ja ma äh, vähemasti mäletan, et räägiti sellest, et Euroopa Liidu strateegilistes huvides on see, et äh, läbirääkimiste protsessiga jätkata ja et konkreetsemalt äh, me üritame vähemasti ühe ja ainsagi sammu astuda edasi Türgi osas, teades loomulikult kõiki raskusi ja takistusi, aga väljendasime sellist väga häbelikku soovi, et äkki midagi saab teha. nüüd äh, saime, jõudsime arusaamisele, et see võimalik ei olnud, aga peame mõistma ka seda, et Türgi jaoks oli tegemist väga erilise perioodiga, valimiste eelse perioodiga, valimised leidsid aset, nagu te teate, kaheteistkümnendal juunil. That's, that's, that's what I'm saying. That's what I'm saying. No dispute again, it's a complete unanimity. siin osas oleme ka täiesti ühehäälselt nõus. nii et kaheteistkümnendal juunil, pühapäevasel päeval toimusid valimised tahaksin viidata siin kohe ka president Barroso ja härra Van Rompuy äh, avaldusele, nad mõlemad väljendasid äh, lootust, et valimised annavad uut hoogu äh, erinevatele protsessidele Türgis ja mitte ainult institutsioonide kaasajastamisele, vaid ka liitumisläbirääkimistele loomulikult on need kaks protsessi omavahel tihedalt seotud. oleks olnud liig eeldada äh, Türgi valitsuselt radikaalseid muutusi konkurentsipoliitika, konkurentsiõiguse ning äh, ka äh, riigiabi osas ja seda enne valimisi loodame, et see protsess nüüd siis siiski jätkub, poliitilisi raskusi, takistusi on, tegelikult on ainult kolm peatükki, mida oleks võimalik äh, alustada. poliitilistest raskudest, raskustest tulenevalt on üksteist ehk siis viis pluss kuus peatükki täiesti äh, blokaadi olukorras kindlasti tuleb lahendada ka need poliitilised raskused, sest et muidu mingisugust märkimisväärset arengut selles osas toimuda ei saa. nüüd Islandi juurde, minu arvates on areng olnud tähelepanuväärne, kahekümne seitsmendal juunil leiab aset valitsustevaheline konverents, siis äh, avame nelja, neli peatükki ja me loodame, et kaks nendest on võimalik ka kohe sulgeda sel samal valitsustevahelisel konverentsil kolmkümmend viis teadusuuringud ja kakskümmend kuus haridus ja kultuur. Need on need ähm, kergemad peatükid. vist äh, samamoodi tegutsesime ka siis, kui siin teiega läbirääkimisi pidasime aga on ka lahendamata küsimusi, me kõik teame, mis need on, ma ei tahaks siin neid üles lugeda ega detailidesse laskuda. tahaksin viidata vaid ühele hiljutisele sündmusele. see on EFTA järelevalveameti arvamus, nad avaldasid selle vist eile või üleeile, äh, Icesave'i kohta loodetavasti lahendatakse see probleem selleks ajaks, kui liitumisläbirääkimistes sellesse peatükiga jõutakse, aga siin on veel mitmeid suuri raskusi, aga ma arvan, et võime kõik olla optimistlikud liitumisläbirääkimiste tulemuse osas ja nüüd nendest riikidest, kes ei ole veel kandidaatriigid, aga tahaksid selleks saada, mainisin lühidalt Serbiat, palju sõltub siin komisjoni arvamusest, mis avaldatakse selle aasta oktoobrikuus. serblased ise on väga optimistlikud ja nad ei looda mitte ainult sellele, et nad saavad kandidaatriigiks, vaid äh, loodavad ja eeldavad, et äh, määratakse kindlaks ka liitumisläbirääkimiste alguskuupäev, ma tean, et tegemist on siin äh, tundliku teemaga, aga Ungari vaatenurgast ütleksin, et me täielikult toetame Serbiat nende püüdlustes äh, ka meil on nii äh, piirkondlikud kui ka siseriiklikud huvid Serbia äh, liitumise osas, Serbia on ka meie naaberriik. ja meie vaatenurgast, kui siis äh, peame tegema kõik, mis meist sõltub, et seda protsessi edasi viia on veel kolm keerulisemat juhtumit. see räägib, see on Balkani, see räägib Balkani piirkonnast pikemalt Bosnia-Hertsegoviina, Kosovo ja Albaania. Kosovo näol on tegemist väga erilise juhtumiga mainisin juba dialoogi, mis äh, hetkel käib Pristina ja Belgradi vahel. ja see dialoog on väga paljulubav. kui rääkida teistest riikidest, siis äh, peaksin rääkima nende raskustest, väljakutsetest, ma ei tahaks hetkel seda hakata tegema, kui teil on küsimusi, siis ma üritan neile vastata. aga siiski kokkuvõtlikult esiteks, asi on edasi arenenud enamike kandidaatriikide või ähm, kandidaatriigiks püüdlevate riikide osas. Horvaatia äh, juhtum ehk osutub edukaks, kui me suudame selle lõpule viia äh, juuni lõpuks, siis mõjutab see positiivselt tervet piirkonda ja ka äh, teiste sealse piirkonna riikide lai-, ühinemispüüdlusi. ja ülejäänud Lääne-Balkanis nii palju, et üldiselt on see olukord äh, üsna ebaühtlane ja ka tasakaalustamatu, seal on ka erinevaid ohte, ebastabiilsust põhjustavaid elemente. siiamaani olen rääkinud ainult kõigest positiivsest ja samuti äh, Horvaatia liitumise positiivsest mõjust, aga siin on ka negatiivseid külgi. siin on oht, seal on ka riskid, see on, need on täiesti olemas. ja seega me ei tohiks arvata, et kõik raskused on nüüd eemaldatud, me peame jääma ettevaatlikuks, meil on siin põhimõttelised kohustused liitumis protsessis. ja tahaksin tänada kõiki neid, kes viimase viie poole kuu jooksul on meile olnud suureks abiks. Euroopa Parlament, nagu ma ütlesin, mängis väga suurt rolli Horvaatia osas, aga isiklikult tahaksin tänada kõiki neid parlamendi kolleege, kelle puhul ma tean väga hästi, kui palju nad selle heaks tegid tahaksin rõhutada ka Euroopa Komisjoni rolli, mis oli viimastel nädalatel otsustava tähtsusega ja tänan ka liikmesriike. Nad olid üsna koostööaltid ja kompromissialtid ja ma loodan, et järgmiste nädalate, päevade jooksul näeme samasugust kompromissivalmidust ja et siis meie äh, eesistumise lõpul keskööks saame öelda, et Horvaatia läbi, äh, liitumisläbirääkimised on lõpule viidud ja et siis saame edasi liikuda öö, äh, usutavalt ja võimalikult õigesti, aitäh! Grazie, signor ministro! per il suo intervento così lucido e completo. Eh, iniziamo il dibattito. Suur aitäh, härra minister, tegemist oli väga huvitava ja väga põhjaliku äh, aruandega äh, teie poolt. nüüd ma avaksin äh, võimaluse inimestel küsimusi esitada, kõigepealt saab Horvaatia raportöö sõna suur aitäh, lugupeetud minister, selle sissejuhatava sõnavõtu eest. ma teen väga lühidalt, sellepärast et tegelikult mul väga palju lisada ei olegi. ma tahaksin öelda, et ma hindan Ungari eesistuja äh, tehtud tööd ja teie poolt tehtud tööd äh, Horvaatia küsimuses äh, kolmekümnendal juunil võib-olla te peate nii-öelda aja seisma panema, nagu Austria puhul oli, aga ma arvan, et lõpptulemus on ikkagi hea. loomulikult me peame veel keskenduma rakendumisküsimustele ja eh, seire küsimustele eh, parlament teeb selles vallas kindlasti tööd, ma saan lubada nii teile kui Horvaatiale, et niipea, kui me saame parlamendis dokumendid kätte, siis eh, me kindlasti väga põhjalikult, aga kiiresti teeme oma töö ära selleks, et järeldusteni jõuda. loomulikult nagu te kindlasti ka ise teate, on Äh, elanikkonna hulgas ka neid, kes on selle protsessi vastu ja kellel on kõhklusi, aga üldiselt ma arvan, et see protsess on hea ja see parlament siin äh, toetab äh, Horvaatia ambitsioone. teiseks, mis puudutab Serbiat, siis ma arvan, et see, mida te ütlesite, on väga oluline ja ma tahaksin rõhutada seda, mida sageli unustatakse, et Horvaatia puhul ka me oleme kandidaadi staatuse andnud riigile siis, kui tegelikult päris kõik asjad ei olnud äh, lahendatud seoses rahvusvahelise kriminaalkohtuga Jugoslaavia küsimustes. aga nagu äh, me Makedoonia puhul äh, me oleme näinud, siis kandidaadi staatuse ja läbirääkimiste alguse vahele võib jääda päris pikk aeg, aga Serbia puhul me näeme seda, et seal on natsionalistlikud ja demokraatlikud jõud eh, ja me peame nendele demokraatlikele jõududele andma selge signaali eh, selleks, et nad edasi liiguksid. me peame Euroopas positiivse vastuse neile andma ja ma eh, olen väga tänulik selle eest, kui teie ministrita jätkaksite oma tööd selles vallas välisministrite kolleegiumis me ei saa loomulikult tingimusi lahjendada, me peame olema õiglased kõikide riikide vastu ja terve regiooni vastu. me ei saa öelda, et Horvaatiale ütleme jah ja teised me unustame ära, ma arvan, et see on vale seisukoht, seetõttu ma toetan seda, mida teie ütlesite ja sellega ma lõpetan, aitäh! suur aitäh! härra Kukan kes juhib äh, delegatsiooni Euroopa Liidu ja ähm, Kagu-Euroopa riikide vahel? suur aitäh, äh, suur aitäh teile, härra minister, ka sissejuhatava sõnavõtu eest. kui Ungari Euroopa Liidu eesistujaks sai, siis ähm, valitsesid teatud õigustatud ootused äh, selles osas, mis puudutab Ungari tegutsemist Lääne-Balkani küsimuses, võttes arvesse ähm, Ungari kogemusi ja tausta äh, nende regiooni riikidega suhtlemisel. mina tahaksin äh, omalt poolt hinnata seda tööd, mida Ungari eesistujana on ära teinud sellepärast, et äh, ta on oma tööga positiivselt mõjutanud arenguid selles regioonis. ma tahaksin kahte asja rõhutada. see, mida teie ütlesite, härra minister, nimelt see, et mis tahes üksiku riigi eh, edu või läbikukkumine selles regioonis eh, läbirääkimisprotsessiga seoses eh, mõjutab positiivselt või negatiivselt teisi regiooni riike. see on tõsi Horvaatia puhul, aeg on olulise tähtsusega, aga põhimõtteliselt on siin asjad juba lahenduse leidnud ja võib öelda, et see riik mõjutab oma edulooga positiivselt ka teisi riike seal piirkonnas mul on hea meel, et see on kõik realiseerumas äh, ja me, ma leian, et äh, Euroopa äh, saab mõjutada positiivselt regiooni arenguid ja selle regiooni arenguid just Euroopa suunas ja seda siis, kui me räägime ühel häälel. kui me saadame välja sõnumid üksikutele riikidele või kogu regioonile, me peame rääkima ühel häälel. mõnikord ei ole see lihtne, mõnikord on see isegi väga keeruline eh, Euroopa Parlamendi jaoks, võttes arvesse meie eh, ülesehitust eh, ja meie parteide tausta, aga Äh, see on ainus võimalus, kuidas positiivselt mõjutada seda piirkonda, sellepärast et äh, me peame silmas pidama nende riikide ja riikide kodanike huve. ja see peab olema meie peamiseks prioriteediks. ma olen teiega nõus, et äh, laienemine on väga keerukas protsess, see hõlmab endas erinevaid aspekte jooni ja ma olen nõus ka teiega, kui te ütlesite, et positiivsed arengud on osad, aset leidnud, aga samas on protsessil ka negatiivseid takistusi esile kerkinud kui aga vaadata eelnevat kuute kuud, siis mina arvan endiselt, et eh, selline ettevaatlik optimism on õigustatud, eh, kui me räägime regiooni tulevasest arengust. Horvaatia tulevane liikmelisus eh, mõjutab kogu olukorda seal piirkonnas positiivselt ning Montenegro tehtud edusammud, Serbia edusammud, ja isegi Bosnia-Hertsegoviina puhul on tegelikult reaalne lootus äh, olemas, äh, kui vaadata nende viimseid arenguid. Albaaniaga on olukord veidi keerulisem, me teame, meil on olnud parlamentidevaheline kohtumine nendega ja seal, kui aus olla, midagi suurt ei saavutatud, aga esimest korda äh, oli selle riigiga tsiviliseeritud dialoog võimalik Äh, härra esimees vaatab mind kurja pilguga äh, ja ma ei taha nüüd pahandustesse sattuda, nii et ma lõpetan, aitäh. ma vabandan, aga ma tahan kõigile kõneaega anda ja delegatsiooni juhina andsin ma teile veidi rohkem aega kui võib-olla teistele, aga me peame teistele ka kõneaega andma. härra Vaigel, teil on kolm minutit. suur aitäh, äh, ma püüan teha väga lühidalt härra Martoni, ma olen veendunud, et äh, Ungarit tuleb kõrgelt hinnata selle eest, mida äh, ta tegi ja teid tuleb hinnata selle eest, mida teie tegite selleks, et Euroopa Liidu tähelepanu äh, oleks endiselt laienemisküsimusel ning et tänada teid ka selle eest, et tegite kõik selleks, et see protsess kiireneks Te pidite juhtima äh, neid tegevusi väga keerulisel ajal, äh, sest äh, mm, tegelikult ei tahetud keskenduda laienemisele, vaid finantskriisile Kreekas ja sündmustele Põhja-Aafrikas ja teie olete sellele vaatamata laienemisega tegelenud ning te olete näidanud, et Ungaril, Ungaril on äh, olnud äh, piisavalt pädevust ja mm, äh, suutlikkust tegeleda laienemisküsimustega seal piirkonnas. mis puudutab nüüd äh, Horvaatia küsimust, siis teie olete teinud ära väga hea töö, te keskendusite õigele asjadele ja mina äh, liituksin härra Svoboda esialgse ettepanekuga. Äh, nimelt, mis oleks, kui paneks aja seisma ähm, aga ma tahaksin keskenduda ka teatud poliitilisele sisesele probleemile Horvaatias, nimelt Euroopa Liidu liikmelisust ei saa vaadelda äh, poliitilise trofeena. Äh, tegemist on siin küsimusega, mis puudutab äh, väärtusi, väärtusi, mida peavad kõik riigid ja rahvused aktsepteerima ja mis puudutab Euroopat, siis väärtused on Euroopa jaoks väga olulised Äh, see on midagi, mida Horvaatias tuleb veel ära teha, äh, erinevate rahvuste austamine ja nende väärtuste austamine ja ma loodan, et siinkohal asjad muutuvad. ma olen teiega täiesti nõus äh, selles osas, mis puudutab seda, et äh, laienemisprotsess on äh, seotud äh, erinevate riikide vahel. Lääne-Balkani riigid on kõik omavahel selles mõttes seotud, et ähm, Horvaatia ja teiste kogemused mõjutavad teiste riikide ootusi ja kogemusi ning soovi panustada omalt poolt regiooni stabiilsusesse, aitäh! suur aitäh, härra Vaigel! ja nüüd saab sõna härra Ahavitš. Äh, tema on Makedoonia raportöör. Teil on kolm minutit. kõigepealt, lugupeetud välisminister, suur aitäh selle eest, mida te täna ütlesite. Äh, te äh, rääkisite siin Ratko Mladici vahistamisest, tegemist on tõesti suure sammuga edasi, mitte ainult regioonile ja laienemisprotsessile, vaid inimõigustele üle kogu maailma loomulikult äh, protsess peab näitama, äh, mis osas ta süüdi on, aga äh, ma arvan, et hea signaal on välja saadetud kogu mm, piirkonnale, loomulikult Hadžits on praegu veel vabaduses, aga mm, ma arvan, et hea signaal on siiski välja saadetud ma tahaksin kommenteerida ka asjaolu, et siin on oht, et me tegeleme ainult suurte riikidega, Serbia ja Horvaatiaga äh,, Äh, mina olen uus raportöör äh, Makedoonia küsimuses ja mul on väga hea meel äh, seda tööd teha ja mulle teeb mure, et see kellade peatamise küsimus me ei taha, et Montenegro ja Serbia saab alguskuupäeva enne Makedooniat, kas äh, Teie toetate Stefan Füület, kes ütles reedel, et ta loodab, et läbirääkimised ähm, saavad alguse veel selle kalendriaasta sees. Te rääkisite Türgi valimistest. Äh, Makedoonias on ka valimised toimunud, mina olin eh, eraviisiliselt seal ka kohal, aga me oleme näinud ka OSCE raportit selles, eh, sel-, nende valimiste küsimuses eh, ja see näitab, et valimisprotsess oli edukas, tegemist on sammuga edasi sellest, mis on minevikus toimunud, ja ma arvan, et me peaksime seda edu tervitama ja Äh, lõpetuseks, ma ei taha, et te viitaksite konkreetsele juhule või riigile, aga kui te räägite äh, sellest, et äh, kahepoolsed asjad ei peaks olema liitumisprotsessi osad, siis mina tegelikult võin välja tuua neli juhtumit, kus on erinevad riigid Äh, seotud ja mis ei ole osutunud äh, edukaks äh, ja nõukogust väljaspool arvatakse, et riigid, kes tahavad kahepoolseid asju mm, edasi ajada, ma ei hakka siin üksikuid asju välja tooma, aga need riigid tahavad oma huvisid kaitsta ja teised lasevad sellel kõigel juhtuda, teie rääkisite, et Ungaril on suured huvid Äh, kuidas te suhtute teistesse riikidesse, äh, kellel on ka nii-öelda suured äh, huvid, kellel on kahepoolsed küsimused ja kes takistavad liitumisläbirääkimised, kuidas te nõukogus sellega toime tulete, aitäh? aitäh, järgmiseks proua Brandner, palun. kolm minutit. aitäh ja tere hommikust ning suur aitäh ka Ungari, Ungari eesistujale selle eest, et nad selle teema nii kõrgele oma päevakorda on pannud ja me tervitame ka seda progressi, mille Horvaatia on saavutanud, eriti just viimaste kuude jooksul. ja meile tekitab mure, et äh, see, mida me nägime päev pärast head sõnumit Brüsselist, äh, gei pride paraad Splitis, äh, ja sündmused, mis seal aset leidsid, nii et äh, me oleme väga mures, sellepärast et päev pärast seda nii-öelda rohelist tuld Brüsselist hakkavad Horvaatiast seest tulema täiesti valed sõnumid. ja see on üks nendest hetkedest, äh, kui meil tekib mure, kuidas need reformid järgmistel aastatel läbi viiakse enne seda, kui päris liitumine aset leiab. nii et äh, toetame seda, et jälgitakse reformide läbiviimist, eriti just neid Äh, mis tagaksid selle, et hetkeprotsessi ei saaks enam tagasi pöörata. Äh, see peaks põhinema parlamentidevahelisel koostööl Horvaatia parlamendi, Euroopa Parlamendi vahel ning tuleb siia kaasata kindlasti ka kodanikuühiskond ja akadeemia äh, ning see tuleks kaasata ka liitumiskokkuleppesse. see, kui teated on negatiivsed, sellel ei tohiks kindlasti olla tingimata mõju äh, liitumisele, esiteks äh, peaks andma, andma rohkem survet, teiseks äh, peaks kasutama rahastuse küsimust ja kui reformid tõesti tagasi pöörduvad, siis tuleks ehk edasi lükata liitumiskuupäeva, aga oluline oleks siiski säilitada momentumit ning toetada neid Horvaatias, kes võitlevad Euroopa väärtuste nimel. tuleb tagada, et me ei kaotaks seda hoogu, mis meil hetkel on. nii palju siis Horvaatiast nüüd kahepoolsed küsimused, kolleegid siin on seda juba maininud, meie arvates on see võtmeküsimus, mida peab alati arutama, et need kahepoolsed küsimused peavad leidma lahenduse enne, kui liitumise taset leiavad. ja selles äh, seisukohast äh, oli mul hea meel kuulata, et äh, teie seisukohast vähemalt on dialoog Serbia ja Kosovo vahel üsna positiivne ning siis küsiksingi siin kuidas äh, saaks äh, nüüd jätkata Euroopa liikumisriikide poolt äh, Kosovo tunnustamist, kas siin on midagi uut aset leidnud, me peame siin ka enda poolt vaatama, mis me teeme, me avaldame Serbiale survet ja see on õige, aga kuidas me ise oleme tööd teinud oma sisemiste probleemide kallal, mis meil selles küsimuses veel on? ja siis, nagu härra Svoboda ja härra Vaigel juba ütlesid, siis oluline on tagada see, et me ei saadaks sõnumit, et Horvaatia jah, teie tulge ja siis on kõik. see on äh, võtmetähtsusega äh, paljudes liikmesriikides ja mina olen Saksamaalt, on selline tunne levinud, äh, Horvaatia sobib meile hea küll, aga siis me lõpetame. ja ma arvan, et me peaksime tõesti sellist asja vältima ja ma tõesti tänan Ungari eesistujat selle eest, et ta on kogu piirkonna esile toonud. suur aitäh, järgmiseks härra Pasku kes on välisasjade komisjoni aseesimees. Äh, tere hommikust teile, härra minister ja suursaadik, teiseks tahaksin teid tänada väga selle eest, et te jagasite meiega mõningaid mõtteid, äh, mis on äh, siin Euroopa Liidus päris otsuste tegijatel laienemise kohta sellises olulises küsimuses. kolmandaks küsimus, kuidas lepitada Türgi kandidaadi staatus asjaoluga, et see riik on muutumas äh, regionaalseks jõuks piirkonnas, äh, mis on jätkuvalt meie jaoks väga suur huvipunkt, aitäh. aitäh, härra Pasku. härra Angurakis, palun, teil on samuti kolm minutit aitäh. alustuseks äh, soovin välisministrile öelda, et äh, siin viidati äh, erinevatele natsionalismi ohtudele, aga tegelikult on asjad läinud päris hästi. loomulikult äh, ei saa öelda, et asjad on täiesti probleemitult kulgenud, äh, on olnud kriise, probleeme, aga härra minister, olen teiega nõus äh, selles osas, et ühel päeval tõesti need paralleeljooned võivad ristuda. ideaalis aga peaksid äh, need äh, paralleelprotsessid kohtuma mingis etapis enne lõpmatust. minu erakond tahaks, äh, et probleem endise Jugoslaavia vabariigi Makedooniaga laheneks kiiresti, heanaaberlikud suhted on olulised mitte ainult Makedoonia ja vabariigi ja Kreeka jaoks, aga kogu Balkani piirkonnas laiemalt ja selles mõttes oleksin ma Ungari eesistujalt oodanud rohkemat. nagu teate, siis äh, majanduskriis, äh, kapitalismikriis on seda regiooni tabanud rängalt, sest äh, ta oli vähem arenenud. vaadates Kreekat, siis enamik Kreeka inimesi ütlevad, et me peaksime lahkuma Euroopa Liidust. Äh, Horvaatias on palju inimesi, kes on Euroopa Liiduga liitumise vastu ning ma tean, et äh, arvamusküsitlused Serbias äh, on näidanud, et Serbia inimesed usuvad, et Mladic ei ole süüdi. see on suureks probleemiks, härra minister. me teame, et uued riigid, kes on Euroopa Liiduga liitunud, Ungari, Rumeenia, Bulgaaria, ka seal on suuri probleeme, palju suuremaid kui vanades liikmesriikides. Euroopa Liidus on tohutud lõhed ja nii nagu Islandi puhul, tuleb ka siin seda kõike arvesse võtta. liitumine ei tohiks tekitada veel suuremaid probleeme, kui meil juba praegu on. tahaksin teid tänada selle äh, lahkuse eest, mida te olete alati meile üles näidanud. Horvaatia küsimus on suur küsimus, aga on probleeme, laevatehased, töötus, väga suured probleemid. suur aitäh! nüüd äh, härra Tökes, kes on parlamendi aseesimees, asepresident. Äh, härra esimees, äh, härra minister, kallid kolleegid alustuseks soovin öelda, et äh, härra Martini välisminister äh, sündis äh, Rumeenias, selles samas linnas, kus mina sündisin seetõttu tema oma isikus ongi see koostöö sümbol, mis Rumeenia ning Ungari vahel eksisteerib tänan teda selle eest, et äh, ta on toetanud Rumeenia äh, liitumist Schengeniga koos äh, Bulgaariaga Ungari eesistumise ajal. eile koos president Kukaniga võtsin ma vastu Albaania delegatsiooni, tervitasin neid ning äh, siin on tegemist tüüpilise juhtumisega, siseprobleemide tõttu ei ole suudetud Albaania integratsiooni osas teha mingisuguseid samme edasi. Nad ei saa anda välja ühisdeklaratsiooni, sest äh, valitsus ning opositsioon on teineteisega täielikus vastuolus, aga on juhtumeid, kui välised takistused tuleks eemaldada, ma arvan, et äh, Äh, mina ja minu äh, Rumeenia delegatsiooni kolleegid usuvad, et sõltumatult äh, nimevaidlustest, mis on Makedooniaga, võiksime me alustada Makedooniaga siiski liitumisläbirääkimisi. see on minu uskumus ning seda küsimust ma ka kavatsen edendada. ja lõpetuseks soovin öelda, et hindan väga Ungari eesistuja tööd õnnitlen Ungari eesistujat. peaminister Viktor Orban külastas äh, äh, juba varem Albaaniat ning ilmselt külastab ka Bosnia-Hertsegoviinat, nii et ta pöörab äh, Lääne-Balkani piirkonnale erilist tähelepanu. kuigi ta on langenud päris suure kriitika ohvriks, nagu ka tema valitsus, olen mina tema tegevuse üle uhke ja kuigi te väga hästi teate, et äh, vähemusrahvuste küsimused on seal piirkonnas probleemiks, äh, Horvaatias ning Serbias on ungarlasi, äh, siis siiski on mul väga hea meel, et Ungari eesistuja suutis need probleemid ületada ning ehitatakse sildu, nende riikidega luuakse koostööd aitäh, härra Tökes. härra Liisek, kes on sede komisjoni aseesimees. suur aitäh, härra esimees. ma arvan, et minul äh, kolm minutit aega ei lähe ja seega saab minister kauem küsimustele vastata. tahan tänada Ungari eesistujat äh, nende poolt tehtud töö eest, seda ei ole kindlasti alati lihtne olnud teha, Euroopa Liit on, mis ta on ja meil on äh, see vahetuvate eesistujate äh, poliitika ning äh, edu võti läbirääkimistel, millest minister rääkis, sõltub sellest, kuidas teatepulk ühelt eesistujalt teisele üle antakse tulev eesistuja peab teadma, mida te olete teinud ning kuidas te seda teinud olete. Ehm, minister, meie ungarlased, poolakad teame, et eh, peame teineteist vendadeks minu küsimus teile on, millised on teie suhted Poola välisministeeriumiga? kõikides eh, nendes küsimustes, mida te olete siin arutanud, kuidas on äh, teie töö, teie kogemused, äh, kuidas nad hakkavad panustama sellesse, mida Poola peamin-, välisminister tegema hakkab? suur aitäh, härra Kaaler, palun kolmeks minutiks. suur aitäh, härra esimees, härra minister. ka mina tahaksin korrata tänusõnu teile et teie lakkamatute pingutuste eest äh, liitumisläbirääkimised Horvaatiaga lõpule viia. Ungari on teinud äh, äh, endale väga ambitsioonikad eesmärgid. ma arvan, et see, kuidas te olete toiminud oma eesistumise ajal, on olnud äärmiselt pragmaatiline ning tahaksin teid selle eest õnnitleda. lühike küsimus kas te eeldate, et võib tekkida mingisuguseid viimase hetke takistusi? me kõik teame, et hiljutistel aastatel on teatud riigid näidanud üles teatavat vastumeelsust äh, uute liikmetega leppimise osas. näiteks on tekkinud probleeme Hollandis, äh, Rumeenias. kas te eeldate, et võib tekkida mingeid viimase hetke probleeme või leiate te, et kõik on edukalt äh, korda aetud. mis puudutab Makedooniaga, siis siin ma olen väga nõus teiste kolleegidega, kes on öelnud, et me peame Kreekaga rääkima. selleks, et äh, tagada, et nad ei hakkaks äh, läbirääkimisi blokeerima. tahaksin pöörata teie tähelepanu kokkuleppele aastast tuhat üheksasada üheksakümmend viis, kus äh, nõustuti, et Kreeka ei hakka blokeerima Makedoonia liitumist rahvusvaheliste organisatsioonidega, isegi kui nimevaidlus pole lõpule viidud ja sellest peaks Kreekat ka meenutama. teine küsimus on see, kas me peaksime ootama ära, enne kui Rahvusvahelise Kriminaalkohtu otsus on tulnud, mida teie sellest arvate? aitäh ja nüüd äh, härra Kassuleidis, kes on kõnelejate nimekirjas viimane suur aitäh, mina tahaksin puudutada äh, sedasama küsimust, äh, mille tõstatas härra Howitt, äh, selle koht-, kahepoolsete küsimuste kohta, mis, mis on saanud takistuseks kogu laienemisprotsessile. ja lisaksin siin, et see, kas Euroopa Liit oma eesistujate kaudu leiab, et nad peaksid tegema Äh, rohkem äh, selleks, et aidata lahendada neid kahepoolseid küsimusi, sest äh, isegi kui laienemisprotsess algab, siis oleme me ju korduvalt näinud, et need kahepoolsed küsimused tõusetuvad ka läbirääkimiste protsessi käigus, need takistused muudkui korduvad nii et küsimustes, äh, mis on lahendusele tegelikult väga lähedal, näiteks nagu ka endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia nime küsimus, kus ÜRO on teinud äh, ettepaneku mõlemale poolele. Äh, Ban Ki-moon ise rääkis meile sellest meie visiidil New Yorki, et Kreeka on nõustunud Äh, selle ettepanekuga ja endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia otsus pidi ära ootama viimased valimised. siin tekib küsimus, kas Euroopa Liit peaks tunduvalt aktiivsemalt ning energilisemalt aitama kaasa sellele probleemi lahenduse leidmisele, et kahepoolsed probleemid saaksid lahendatud ja laienemisprotsess saaks al alata ilma eelnevate takistusteta, sest et me oleme näinud äh, Horvaatia küsimustes eh, Balkani piirkonnas, et need eh, takistused ikkagi tõusetuvad aeg-ajalt, aitäh. Grazie, onorevole Kasulidis, lasciamo al min-. aitäh. ja nüüd annan sõna ministrile. meil on aega kuni poole üheteistkümneni, aga kuna me alustasime veidi hiljem, siis ehk saame siiski anda ministrile vajaliku aja, et ta saaks vastata küsimustele, mida tema käest küsitud on suur aitäh, härra esimees ja suur aitäh teile kõigile nende kommentaaride eest, tunnustuste eest ja küsimuste eest samuti. üritan teha lühidalt, vähemalt lühemalt, kui ma oma sissejuhatavates märkustes tegin. ma vabandan nende märkuste pikkuse eest, aga minu kavatsuseks oli äh, Äh, käsitleda väga paljusid küsimusi, nii et need äh, küsimused, mida teie olete esitanud, äh, annavad mulle nüüd võimaluse käsitleda ka neid teemasid ja teha seda lühidalt. Ungari huvid laienemisprotsessis, Ungari huvid Lääne-Balkani piirkonnas äh, Need on olnud ilmselged eh, ja see tuleb selgelt välja ka sellest väga suurest hulgast kohtumistest, visiitidest. Eh, eh, parim näide, millele just viitas asepresident Tökes, eile oli Ungari peaminister Sarajevos, enne seda Belgradis, täna läheb ta Montenegrosse minul endal on olnud lugematu arv kohtumisi vastavate välisministrite ning äh, teiste selle piirkonna ministritega ning mis tähendab, et jah, loomulikult me oleme väga aktiivsed siin ja me ei ole kunagi tahtnud äh, varjata seda, et meil on ka oma riiklik huvi see selles, et äh, Lääne-Balkani piirkond oleks stabiilne, demokraatlik ning Euroopa perspektiiviga ma väga palju ei hakanud rääkima väljakutsetest, mõnedes riikides neid väljakutseid on. Bosnia puhul on olemas teatud lootuskiir, jah, sellega olen nõus ja seda suuresti tänu kõrgele esindajale Cathy Ashtonile, kes lõpuks suutis veenda Republika Srpskat mitte pidama seda referendumit või vähemalt seda edasi lükkama. nii et olukord ei ole lihtne aga jah, ma leian, et äh, lõppkokkuvõttes oleme me kõik äh, huvitatud sellest, et äh, ka need riigid nagu Bosnia-Hertsegoviina ja Albaania suudaksid asjad positiivses suunas keerata. välisasjade komisjon, välisasjade nõukogu hakkab Albaania küsimust arutama kahekümnendal juunil, esmaspäeval ja siis teeme ka teatavad nõukogu järeldused siin. Te saate seda teksti lugeda ning selle sisuks on põhimõtteliselt sõbralik hoiatus, et nad muudaksid arengute suunda. nüüd, mis puudutab, puudutab ICT-i, siis ma jah arvan, et see ei ole veel lõppenud äh, mitte ainult äh, Hadžitsi tõttu, vaid me eeldame ka, et äh, riiklikud kohtud jätkaksid siin otsustavat tegevust. kohtusin eile härra Parmetsiga ja arutasime pikalt olukorda erinevates riikides, me kõik olime ühel nõul, et seda protsessi peab kindlasti jätkama keeldude peatamine oma Ungari, mina kui ungarlane olen nõus ja seetõttu ma ka arvasin, et komisjoni ning parlamendi soovitusi tuleks siin järgida, samas peame me olema siiski realistlikud, meil on vaja konsensust, meil on vaja iga liikmesriigi nõusolekut. ja sellega jõuangi selle kahepoolsete probleemide küsimuse juurde see on üks äh, tundlikumaid küsimusi, mis hetkel laual on, sest et ühelt küljelt, ühest küljest me jah, teame kõik, et me tahame aidata, pakkuda abi, julgustada. me tahame isegi äh, saata sõnumeid selle kohta, et oleks mõistlikum saavutada kokkulepe, sest et muidu võivad olla sellised ja sellised tagajärjed. aga samas ei saa me ise seda äh, kokkulepet sõlmida, kui kaks osapoolt äh, seda teha ei soovi, siis ei ole ühtegi välisjõudu, mis äh, saaks kuidagi neid sundida kokkulepet sõlmima. aga tihtipeale meid saadab edu. Horvaatia äh, liitumist ei saa, ei oleks saanud saavutada ilma kokkuleppeta Sloveeniaga, nüüd see on saavutatud, loodetavasti Sloveenia parlament kiidab selle ka heaks Äh, läbirääkimised peaksid lõppema järgmisel reedel, nii et siin on ka tulemusi näidata, aga samas me peame jääma realistlikuks ning äh, aru saama, et äh, iga kord, kui sellised kahepoolsed küsimused üles kerkivad, siis meil on siin roll mängida, aga me peame seda rolli mängima ettevaatlikult ning me peame austama seda, et küsimusel olevad riigid tegelikult siiski lõpuks ise otsustavad Türgi, siin jah, olen äh, teiega täiesti nõus, liitun nende õnnitlustega, seetõttu viitasin ka härra Barroso ja härra Van Rompuy seisukohtadele. jagan nende sisu ja leian, et see on õige sõnum, mida neile hetkel saata. see homoparaat Splitis vastuseks proua Brandnerile, jah, see on tõesti hea tõestus sellest, et äh, seireprotsess tuleb äh, paika panna, me oleme seire osas kõik äh, ühel nõul, ka Horvaatia puhul on äh, teatud tehnilisi või õiguslikke küsimusi, mis tuleb veel selgeks teha. hetkel tegeleme me intensiivselt nende küsimustega. see härra minu kõrval saab selle kohta teile rohkem rääkida, aga kokkuvõtlikult saan öelda, et hetkel oleme me üsna optimistlikud. sulgudes tahan lihtsalt öelda, et äh, liitumiste võti on liikmesriikide parlamentide taskus hetkel, sest nad kõik peavad äh, ratifitseerima liitumislepingu. ma tean, et tegemist on teoreetilise küsimusega aga äh, seire kohta teatud tekst sinna sisse läheb umbes sellisena, nagu te viitasite ja ma arvan, et see on vastuvõetav ka meile kõigile. Äh, nüüd Kosovo tunnustamine, me kõik teame, et liikmesriigid on siin lõhenenud, võime seda arutada väga sõbralikult, äh, need, kes Kosovot tunnustavad, need, kes ei tunnusta, seda me ka teeme ja kõikidel nendel sõbralikel kohtumistel oma kolleegidega selle küsimuse me tõstatame, teame, millised on ühe ja teise poole argumendid. minu seisukohast mina üritan veenda neid, kes ei tunnusta Kosovot, aga ma tean, millised on meie piirid ja see on jällegi midagi sellist, mida me ei saa väljaspoolt peale suruda, aga samal ajal, ja see on minu arvates kõige oluline, see on, peame me siin edasi liikuma ja seetõttu ma väga toetasin seda dialoogi Pristina ja Belgradi vahel. meil on väga hea meel, et viie vooru vahel äh, oli alati mitte ainult mõistlik dialoog, vaid saavutati ka teatavat edu nende piiratud äh, hulga küsimuste suhtes, mida on võimalik lahendada ilma et hakatakse arutama staatuse küsimusi. nüüd, mis puudutab Türgit, siis ma ei näe siin mingit konflikti Türgi tulevase liitumise ning selle vahel, et Türgist vahepeal saab regionaalne jõud leian, et selleks ajaks, kui Türgi liituma hakkab, äh, on temast saanud äh, veel olulisem regionaalne jõud. ütleksin lausa, et äh, selline quasi globaalne jõud, aga see muudaks ka Euroopa väga palju tugevamaks ja see ongi see tohutu väljakutse ja küsimus, et kas me tahame, et selline suur regionaaljõud oleks meie hulgas või oleks see väljaspool meid see on strateegiline küsimus, oleme seda arutanud, paljud meist seda küsimust oleme väga hoolikalt arutanud ja jõudsime järeldusel, et parem on, kui Türgi on sees kui väljas, aga saame aru, et on inimesi, kes ehk jõuavad teistsugusele järeldusele. minu tagasihoidlik soovitus on, et vahepeal jätkame liitumisläbirääkimisi, elimineerime igasugused poliitilised probleemid, mitte ainult meie, vaid ka türklased, räägin siin Ankara protokollist ja siis äh, suudame me ehk veenda kõiki, et on Euroopa strateegilistes huvides, et Türgi oleks meie hulgas. Äh, lihtne märkus Ungari kohta, seda mainiti küsimus ei ole, see ei olegi nii-öelda Ungari, vaid minu isikliku kommentaariga, jah, me oleme olnud Euroopa Liidu liikmed seitse aastat, rõhutaksin seda, et meie kogemused on üldjoontes positiivsed, minu riik on saanud kasu liikmelisusest, selline ei ole mingit kahtlust, meie riigis on olnud probleeme, majandusprobleeme ja muid, aga need ei tulene meie liikmelisusest, need on meie enda süü nii et äh, väljendan ennast siin täiesti selgelt, meie oleme kindlasti saanud kasu liikmelisusest Euroopa Liidus ning see on ka põhjusi, üks põhjusi, miks me oleme veendunud, et need riigid, äh, kellest saavad Euroopa Liidu liikmesriigid, äh, nagu Horvaatia kõigepealt ja siis ka kõik teised, saavad samuti Euroopa Liidu liikmelisusest kasu. Poola kontaktid töötavad hästi, nad töötavad hästi ka tulevases trios, mille alustab Poola. kogu aeg me rõhutame, et äh, väga hea Kesk-Euroopa aasta on, mida alustasid ungarlased, jätkavad äh, poolakad äh, ja ma arvan, et see on tohutult hea võimalus kahele uuele liikmesriigile, Kesk-Euroopa riigile näidata, et nad saavad selle tööga hakkama ja nad äh, saavad ennast nii-öelda teistele liikmesriikidele tõestada. lisakommentaariks eh, minu isiklik kogemus on, et eh, enamikes eh, olulistes küsimustes, täna me arutame siin laienemisest, aga ka muud küsimused, ühtekuuluvuspoliitika, põllumajanduspoliitika, energiaküsimused ja nii edasi, enamikes küsimustes üks järeldusi, mida meie siit teha saame nendest viiest, kuuest, kuust, on see, et äh, Kesk-Euroopa lähenemine töötas ja eriti just äh, laienemise puhul, sest et äh, räägin siin nüüd nii-öelda uute liikmesriikide, Kesk-Euroopa riik, riikide nimel, me saime näidata, et me tahame seda ja me võtame seda tõsiselt. ja ma ei Eh, eelda, et eh, siin võib tekkida mingeid viimase hetke takistusi. tahan ennast siinkohal väljendada ennast selgelt ja vähem tõsisemalt eh, ütleksin, et isegi kui ma eeldaksin, et selliseid takistusi tekib, siis ma neid ei paljastaks. aga see ei ole tegelikult tõde. tõde on see, et ma ei usu, et tekib mingisuguseid takistusi. Teie teine küsimus viitas kriminaalkohtu menetlusele mille algatas äh, endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia. nagu ma aru saan, siis äh, kohtuotsus peaks tulema septembris või oktoobris, vaatame siis, milline see on ning äh, milline saab olema selle kohtuotsuse poliitiline mõju. veel üks asi mida mainiti ja mis on oluline. see ei ole küll tänase äh, hommikupooliku teema, aga siin mainiti Schengenit ning see on oluline. meie eesistumise aluseks oli selline printsiip, äh, mida kokkuvõtlikult võib äh, kirjeldada kui kaasamispoliitika. selline kaasamine tähendab äh, Äh, eelkõige laienemist. Äh, seda laienemise küsimust oleme me siin arutanud, teame, mis on saavutatud ja mida me tahame veel saavutada tulevastel kuudel ning aastatel. aga kaasamine viitas ka Rumeenia ning äh, Bulgaaria kaasamisele Schengeni piirkonda. ja tahtsime teha endast parimat, et seda saavutada ning jällegi usun, et et äh, oleme olnud üsna edukad, äh, kui ka võrrelda hetkeolukorda sellega, mis äh, eksisteeris paar kuud tagasi. aga see on seesama põhimõte. kaasamine viitas ka marginaliseeritud ühiskonnagruppide kaasamisele, nagu näiteks romid, ja see puudutas siis romide integreerimisstrateegiat, nii et selline kaasamine äh, Äh, laiemas mõttes on olnud üks äh, meie eesistumise nurgakivisid. üritame seda rakendada nii palju kui võimalik ka laienemise valdkonnas. ja sellega sooviksingi teid veel kord tänada teie huvi eest, teie küsimuste, soovituste, mõtete eest ning eh, eriti abi eest, mida te olete andnud Ungari eesistujale kogu nende viie ja poole kuu käigus. Eh, loodan, et me ei pea eh, kellasid nii-öelda peatama, et saab lasta asjadel edasi liikuda. igal juhul me ei suuda aega peatada ja kui te mõistate, millised on äh, ajanõudmised, millised on nõudmised, mis tulenevad sellest, et ajad muutuvad, kõik samal ajal aset leiavad eurotsoon, majanduskriis, väljakutsed, ülemaailmsed ohud. me peame mõistma, et me ei saa endale lubada aeglustumist, me ei saa endale lubada isegi kellade peatamist, me peame jätkama, peame jõudma asjadega lõpule ja peame nendega jõudma lõpule enne juuni lõppu, aitäh. Grazie, signor ministro, grazie per. suur tänu, härra minister. suur tänu kogu tehtud töö eest nende kuude jooksul ja ka selle tähelepanu eest, mida omistasite Euroopa Parlamendile. ja võite loota sellele, et meie igal juhul jätkame oma koostööpingutusi, nii et suur aitäh ja palju edu teile kõiges äh, muus. nii et äh, ega muud, kui jätan teiega hüvasti ja annan sõna edasi aseesimees härra Paskule So, dear friends, let us continue because the kallid sõbrad, jätkakem oma tööd, sest et ähm, graafik on väga tihe. ja tahaksime läbi võtta kõik punktid, mis meil päevakorras on. alustuseks annan sõna härra Laslo Tõkesile, kes on Euroopa Parlamendi asepresident, selleks et ta saaks äh, tutvustada oma raportit Euroopa tõhusama katastroofidele reageerimise suunas kodu, kodanikukaitse ja humanitaarabi roll. suur tänu, härra esimees. räägin edasi inglise keeles kallid kolleegid, komisjoni teatis kahe tuhande kümnendast aastast, seal öeldakse, et on vaja tugevamat Euroopa tõusumat katastroofile reageerimist ning ka humanitaarabimehhanisme. seal on kirjas, et on vaja äh, veel oma tööd tõhustada, äh, suurendada sidusust ja ka Euroopa Liidu nähtavust Euroopa abi osas tervikuna. see ühtlasi rõhutab äh, seda, et on vaja integreeritud lähenemist nii ennetamise valmisoleku kui äh, reageerimisvalmiduse äh, osas. pidades silmas komisjoni öeldut ning solidaarsust silmas pidades, mis on ju üks meie põhiväärtusi Euroopa Liidus, üritasin keskenduda sellele, et on vaja paremat koordineerimistööd selleks, et Euroopa äh, katastroofidele reageerimine oleks tõhusam ja sidusam ja seda läbi erinevate äh, instrumentide. Lissaboni leping lõi uue õigusliku aluse ja seega lõi see ka uued võimalused äh, koordineerimise jaoks Euroopa välisteenistuse loomine Äh, on omakorda võimaluseks selleks, et koordineerida ja parandada äh, katastroofidele reageerimise ning äh, poliitilisi ja julge-, poliitiliste julgeolekuelementide vahelist seotust. Euroopa Komisjon ning välisteenistus, kes vastutab ühise julgeoleku ja välise julgeolekupoliitika eest ning Euroopa Liidu delegatsioonide vahel on vaja suuremat koordineerimist. üks oluline element veel arvamusel on sõjaliste vahendite kasutamine vastavalt Oslo suunistega ja seda tuleb, neid tuleb kasutada viimase võimalusena vaid siis, kui äh, nad võivad olla suureks abiks äh, katastroofidele reageerimisel. ühtlasi rõhutasin ka vajadust äh, sidusama kommunikatsioonistrateegia järele, mis suurendab Euroopa Liidu nähtavust abisaajates riikides ning tagab ka Euroopa kodanike parema arusaama Euroopa Liidu tegevuse kohta. suur aitäh, härra esimees! suur aitäh! nagu te näete, on tegemist väga olulise teemaga ja härra Tökes viitas siin põhipunktidele nüüd tahaksin paluda härra Roberto Gualtieril võtta sõna, kes on variraportöör. suur tänu no mina suhtun sellesse arvamusse väga positiivselt, arvamuse projekti täpsemalt siia on üle võetud ideed, mida me teiste raportite suhtes juba varem oleme väljendanud, sealhulgas ka härra Albertini raporti osas ähm, ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta ja ka selle raporti osas, mille mina välja töötasin, nii et siin on vaja suurendada äh, sidusust erinevate Euroopa välistegevuse instrumentide vahel meie komisjonil on kohustus sellised ettepanekud teha, sest et on tekkinud oht, et me ei suuda tagada kõige paremat sünergiat Euroopa Liidu poolse abi ning välisteenistuse Äh, kriisi haldamise vahel. võib tunduda, et eesmärgid on eri teenistustele erinevad, aga tegelikult, kui vaadata ülemaailmseid kriise, siis äh, on näha, et looduslikud, ähm, inimlikud ning poliitilised aspektid on seal kõik äh, omavahel tihedalt seotud nii et siin on ka oluline poliitiline mõõde, mis on väga tähtis selleks, et humanitaarabi oleks tõhusam. ja vajadus sidususe järele on seda suurem, et äh, humanitaarabi haldamine Euroopa Komisjonis on praegu eraldi välisteenistuse tegevusest, nii et äh, see, need mõtted on siin ettepanekutes ka kirjas ja äh, me oleme nendega täiesti nõus. siin räägitakse ka sõjaväe kasutamisest selleks, et reageerida teatud katastroofide korral, muuhulgas näiteks Pakistanis Pakistani puhul koordineerisime ka sõjaliste vahendite kasutamist Euroopa Liidu humanitaarabivahenditega. loomulikult tuleb säilitada erinevate Euroopa Liidu instrumentide eripära ühenduse humanitaarabi jaoks on meil olemas ka volinik, tema, teda me kuidagi siin küsimärgi alla ei pane, aga operatiivselt peab ikkagi tagama sünergia ja sidususe. nii et äh, sellises vaimsuses on kirjutatud see arvamus, me oleme sellega nõus. esitati ka mõningad muudatusettepanekud, et äh, veidi arvamust veel paremaks muuta, näiteks proua Brandneri muudatusettepanekud, mis teksti paremaks muudavad. suur tänu, proua Brandner, palun. suur aitäh arvamuse tutvustuse eest, tegemist on üsna olulise dokumendiga iga kord, kui katastroof aset leiab, siis on see ka uudistes äh, ja isegi kui hetkel mingisugust katastroofi konkreetselt ei toimu, siis ikkagi on oluline võimekust suurendada. siin on tõesti suur vajadus koordineerimise ja sidususe järele, eriti meie välistegevuse osas aga ma ei ole päris kindel, kas see rollide jagamine komisjoni ja välisteenistuste vahel on õige, komisjon vastutab siis humanitaarabi eest minu arvates peaks välisteenistus koordineerima ka humanitaarabi. tegelikult teinekord ei ole üldse vaja siin seda välisteenistuse äh, mitmekesisust. kui me ei taha humanitaarabi siin ära segada poliitiliste eesmärkidega, siis äh, peavad institutsionaalsed struktuurid ja vastutusvaldkonnad olema ka äh, selgelt äh, eristatud, me teame, et humanitaarabi volinik soovib, et humanitaarabi oleks täiesti sõltumatu. humanitaarabi peaks aitama ikkagi inimesi ja mitte olema poliitiliste eesmärkide teenistuses asi seisneb ju kohapeal olevate inimeste aitamises ja äh, mitte valitsuses või milleski muus. nii et see humanitaarabi sõltumatuse ja neutraalsuse küsimus on siin väga oluline. ja see ei tähenda seda, et tihtipeale ei peaks äh, tegema koostööd välisteenistusega, kes on juba kohapeal või kelle äh, vahendeid seal kasutatakse, aga aluspõhimõtteks peaks olema sõltumatus ja neutraalsus ja üritasin seda rõhutada ka oma poolt esitatud muudatusettepanekutega. teiseks, me ei räägi mitte ainult Euroopa Liidust, me peaksime ikkagi rääkima ka sellest, mida teevad liikmesriigid, jah, tõesti, see on solidaarsusküsimus, aga ka vastutus on siin oluline liikmesriikidel peaks olema võimekus või siis vajadusel ka luua see võimekus katastroofidele reageerida. ei piisa sellest, kui öelda, et et kui nüüd ainult Euroopa Liidu vahendid on olemas, et siis liikmesriigid sellega enam ei tegele, et osad liikmesriigid nüüd teevad selle töö ära ja mina hoian selle pealt kokku kõik peaks toimuma ikkagi koordineeritult, see on muudatusettepanek number üksteist. siin üritasin seda ka väljendada. ja viimane punkt. oluline on tagada see, et tegelikult ÜRO on humanitaarabi valdkonnas peamiseks koordineerivaks asutuseks. seal osalevad ju ka paljud riigid, kes ei kuulu Euroopa liitu, äh, on olemas ju ähm, OTSA, mis sellega tegeleb ja see, sinna alla ei käi mitte Euroopa Liidu liikmesriigid ainult, vaid ka kõik teised ÜRO liikmesriigid. nii et äh, tegelikult on ÜRO siin peamine äh, tegur. nii et mõningad märkused sellised, aga põhimõttes usun, et see arvamus on väga hea ja me toetame seda suuremal jaol suur aitäh, proua Brandner. tahaksin nüüd paluda härra Hans Taasi komisjonist, kes on äh, kriisidele reageerimise üksuse mm, juht komisjonis, nii et palun teil on sõna. suur tänu, härra esimees. tahaksin paluda raportööri tekstiprojekti eest ja tahaksin väljendada ka oma tänu komisjonile, et te omistate nii suurt tähtsust nendele küsimustele. tahaksin paari minutit, mis mul kõneaega on, keskenduda institutsioonilistele aspektidele ja ka kõrge esindaja äh, rollile, millest räägitakse siin tekstiprojektis. tahaksin tuua välja mõningad faktilised ja institutsionaalsed aspektid. esiteks, tsiviilkaitse ja humanitaarabi äh, on äh, peamised instrumendid, mille abil Euroopa Liit äh, saab reageerida katastroofidele ja teiseks tsiviilkaitse äh, ja humanitaarabi on keskendunud elude päästmisele ja see tähendab, et katastroofi korral tuleb neid kasutada kohe või üleüldse mitte. nii et, et aeg, äh, kiire tegevus on siin kõige olulisem, humanitaarabi tuleb äh, saata koha peale väga kiiresti ja loeb iga minut. nagu te teate, siis komisjon muretseb selle üle, kui luua siin mingisugune lisakoordinatsiooni tase. tsiviilkaitse on põhimõtteliselt äh, meie sisemine pädevus, tsiviilkaitsemehhanism loodi äh, selleks, et liikmesriigid saaksid koostöös reageerida katastroofidele Euroopa Liidu sees, aga seda mehhanismi on võimalik kasutada ka selleks, et äh, saada hakkama kriisidega väljaspool Euroopa Liitu, liikmesriikidega on lepitud äh, õigusloomeliselt kokku ka äh, selle jaoks spetsiifilistes reeglites Euroopa Liidu lepingus on kirjas, et komisjon tagab Euroopa Liidu esindatuse väljaspool Euroopa Liitu, välja arvatud ühise välis- ja julgeolekupoliitika osas ja see kehtib ka äh, tsiviilkaitsemeetmete ning humanitaarabi osas. Äh, selles osas on ka õiguslik alus Euroopa Liidu toimimise lepingus äh, seal on selgelt kirjas, et komisjon vastutab selle eest. nüüd, kui tegutseda väljaspool Euroopa Liitu, siis põhimõtteliselt äh, on siin tegemist komisjoni pädevusega Euroopa Liidu sisepoliitika, välispoliitika aspektide osas. nii et siin on mõningad problemaatilised, problemaatilised kohad, kui rääkida koordineerimisest, siis see on väga mitmetähenduslik ja teinekord ka mitmeti mõistetav, see võib tähendada lihtsalt äh, kontrolli, teinekord lihtsalt äh, omavahelist suhtlemist äh, või andmevahetust katastroofidele reageerimise puhul on kõige olulisem selgus, peab olema väga selge, kes mida teeb, kes mille eest vastutab. nii et äh, tahaksime võimalikult äh, suures osas jääda aluslepingute teksti juurde ja rääkida Euroopa Liidu tegevusest ja mitte ilmtingimata äh, koord-, operatsioonide koordineerimisest ähm, kõrge esindaja poolt komisjonis ja siis täpsemalt volinik Georgieva äh, räägib äh, Euroopa Liidu katastroofidele reageerimisest nii Euroopa Liidu sees kui ka väljas. Äh, meie poole pöördutakse konkreetse katastroofi juhul ja me peame siis kohe rakendama ellu vastavad meetmed, tsiviilkaitse või siis humanitaarabi meetmed humanitaarabi peab olema sõltumatu ja neutraalne, ning pidama kinni ka humanitaarabi üldistest põhimõtetest ja see ei tohi olla kuidagi politiseeritud. loomulikult teeme koostööd teistega, sest et iga katastroof on erinäoline ja tuleb tagada parim vastus. ja loomulikult teeme tihedat koostööd ka välisteenistusega selleks, et üldiselt oleks Euroopa Liidu igasugune välispoliitiline tegevus sidus kui rääkida ka looduskatastroofidele reageerimisest, siis äh, see on siin peamiseks teemaks. kui on tegemist poliitilise kriisiga, mis jääb pigem kaitse- ja julgeolekupoliitika alla, siis see langeb pigem ähm, äh, kõrge esindaja pädevusvaldkonda. nii et kokkuvõttes kindlasti tööd on meil veel teha, me peame veel äh, töötama koostöömehhanismide kallal komisjoni ja välisteenistuse vahel, kui on, kui leiab aset katastroof, aga komisjoni arvates ei ole vaja mingisugust lisakoordinatsiooni taset, mis võib kahjustada meie reaktsiooni kiirust. sidusus on oluliseks eesmärgiks, seda saab saavutada läbi hea infovahetuse ning suhtlemise ja ka praktilise koostöö. ma oleksin väga tänulik äh, komisjoni liikmetele ning ka raportöörile, kui äh, need, kõik see võiks kajastuda siin äh, esimeses lõikes. suur aitäh teile, härra Tass, ma olen täiesti veendunud sellest, et dialoog jätkub. ja palju, palju sellest, mida te ütlesite, võetakse ka arvesse loomulikult peame arvestama sellega, milline on hetkeolukord, katastroofid, millele me peame reageerima, on hoopis olulisemad kui igasugune institutsioonide vaheline kemplemine. kuidas siis ületada need takistused, ma arvan, et dialoog selles osas jätkub järgmine arutelu selles osas leiab aset kahekümne esimesel juunil, hääletus samal päeval. ja juulis hääletatakse selle üle, äh, selle, see peamises komisjonis ja siis äh, täiskogu hääletus samuti juulis. nüüd lähme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde milleks on äh, delegatsiooni esimehe Pierre Antonio Panseri aruanne, kes on siis Magribi riikidega suhtlemise delegatsiooni esimees ta just jõudis tagasi Marokost ja tahaksin ka siin äh, äh, tunnustada proua Paiva tööd, kes äh, oli tema kaastöötaja seal ja kindlasti nad, neil mõlemal on siin võimalus panustada sellesse, et me mõistaksime, mis täpselt toimub. Teil on sõna. suur tänu, härra esimees tahtsin lihtsalt teha lühikese ülevaate sellest, mis toimus meie äh, segadelegatsiooni koosolekul kahekümne, kuueteistkümnendal kuni kahekümnendal mail kohtusime äh, Ravatis, ka Casablancas ja mujal, rääkisime poliitilistest reformidest, sisserändepoliitikast ja ka tundlikest teemadest nagu kalandus ja põllumajanduspoliitika. kohtusime Maroko põllumajandusministriga. tegemist oli olulise kohtumisega mitte ainult sellepärast, et meil oli võimalik sügavuti mõista seda, milles asi seisneb, vaid et jõudsime ka konkreetsete järeldusteni härra minister kutsus äh, kalandus- ja põllumajandusvoliniku ametlikult Marokosse, selleks et äh, nad näeksid koha peal, äh, millised edasiminekud on toimunud Maroko põllumajanduspoliitika osas. omalt poolt võin öelda, et saatsin juba kirja proua Fragale, kes on kalanduskomisjoni esimees, palusin, et ta võtaks arvesse äh, seda kutset ja et äh, see visiit sinna leiaks aset võimalikult kiiresti. Äh, pidasime nõu ka välisminister Safafariga. see oli samuti väga oluline kohtumine ja ka seal jõudsime olulise järelduseni härra välisminister oli valmis võtma vastu äh, segaparlamentaarset ähm, äh, komisjoni, mis siis, äh, see järgmine koosolek leiaks aset detsembrikuus. ja saadame kindlasti kirja ka volinik Füülele, selleks, et siis meie sõnadest saaks ka teod. oluline on see, et parlamentidevaheline segakomisjon ka nendel kohtumistel osaleks ja rääkisime ka regioonide küsimusest Marokos Äh, hiljutisest äh, rünnakust Marrakechis ja tegime pressiteate selle kohta, äh, milline on olnud edasiminek arengupoliitika ja sisserändepoliitika osas, siin on analüüsid veel välja töötamata ja see kindlasti võib mõjutada ka seda, kuidas Euroopa naabruspoliitika raames Marokot koheldakse. meie arutelud äh, olid väga põhjalikud ja rõhusime väga sellele, et poliitilisi reforme kiirendataks. juulis leiab ilmselt aset äh, referendum Marokos põhiseaduse muutmise kohta ja siis ka äh, valimised, erakorralised valimised sügisel rääkisime ka võimu detsentraliseerimisest ning äh, samasugusest protsessist ka majandustegevuse osas. oleks vaja, et oleks regioonides ähm, ka nii-öelda omavalitsused, kuhu on inimesed valitud. tahaksime, et reformidega liigutakse edasi ning et äh, peaministri võimu vähendataks. omalt poolt rõhutasime ajakirjanduse küsimust ning ajakirjanike nii-öelda kuritegusid ja see, et nad sellepärast on ka arreteeritud. kohtusime Casablancas noorte inimestega ülikoolidest ja lõpetuseks palusime kõigilt, et nad oleksid avatumad ka läbirääkimistes Lääne-Sahara osas. toimus ka Ajunis ehm, Minusoo juhiga oluline kohtumine ja ma arvan, et oleks väga palju kasu sellest, kui meil toimuks äh, kolmepoolse, kolmepoolne koostöö relvarahu rikkumiste osas. on veel teisi teemasid, millest rääkida, esiteks ähm, rahvaloendus. Äh, see puudutab ka referendumit ja teine teema, mida ei tohiks ka alahinnata ja sellest rääkis ka minu su delegatsiooni juht. tegemist on problemaatilise rolliga, mida mängib Marokos ajakirjandus. ajakirjandus on pigem siin propagandisti rollis ja ei aita mitte läbirääkimistele kaasa. minu arvates räägitakse ka asjadest, mida kohapeal tegelikult ei olegi tahaksin väliskomisjonile teada anda, et Maroko pool on valmis koostööd tegema. siia tuleb ka ÜRO esindaja meie komisjoni, aga Minusoo delegatsiooni juht on samuti valmis meiega nõu pidama ja valmis ka siia tulema, et meile anda infot erinevates küsimustes. ja lõpetuseks info selle kohta, kui suurt rolli võib mängida Maroko Vahemere lõunakaldal. kahekümne viiendal mail doktor Jussef Andranist sai uus ÜRO sekretär Vahemere piirkonna jaoks ja arvestama peab ju sellega, et äh, Maroko juhib ka parlamentaarsed assambleed ja ka Ana Lindi äh, sihtasutuse äh, juhi kohal hetkel, nii et need sellised suured ülesanded kindlasti juhivad Marokoga uuele teele Vahemere poliitika osas ja võimala, võib-olla võimaldab see kõik ka kiirendada reformiprotsessi Marokos meie arvates on oluline see, millist rolli saab mängida äh, Maroko kõikides nendes erinevates foorumites ja see on oluline ka Euroopa naabruspoliitika vaatenurgast. nii et need võimalused tuleb ära kasutada selleks, et saavutaksime konkreetsed eesmärgid. suur aitäh ja nüüd äh, proua Paida, kui tahate midagi lisada suur tänu, härra esimees. esiteks tahaksin tänada teie komisjoni, et meid siia kutsusite. tahaksin lisada vaid paar asja sellele, mida juba ütles härra Panseeri. õhkkond, milles toimusid kõik parlamentaarse ühiskomisjoni koosolekud, oli väga avatud, väga aus ja ka avameelne. ma usun, et oli näha, et dialoog on parlamendide vahel tõesti juba küps nendel koosolekutel, kus rääkisime poliitilistest reformidest ja kus hakkasid välja töötama Euroopa Parlamendi saadikud ning Maroko Parlamendi saadikud ka raportid, siis seal oli ka inimõiguste nõukogu esindajad, inimestega nõukogu on Marokos praegu kõige kõrgem organ, mis vastutab inimõiguste eest. ja lõpetuseks tahaksin veel öelda seda, et täna samal ajal, kui meie siin tutvustame teile ülevaadet meie koosolekust, saab Marokost äh, Euroopa Nõukogu demokraatia partner, tegemist on meie jaoks väga olulise sammuga, see võimaldaks veel äh, tugevdada ja ka institutsiooniliselt tugevdada õigusriiki vastavalt rahvusvahelistele äh, kriteeriumitele, mida tahaksime täita ja mis me tahaksime, et oleksid kirjas ka meie järgmises põhiseaduses. suur aitäh, nüüd on sõna härra Predal, palun suur tänu, härra esimees. tahaksin öelda paar sõna meie parlamentaarse ühiskomisjoni kohtumise kohta tahaksin kõigepealt tänada meie Maroko kolleegi väga hea vastuvõtu eest, programm oli väga tihe, härra pres-, härra Panseri, kes oli, kes on delegatsiooni esimees, ka selgitas seda selgitas, mida täpselt tegime. mina tahaksin keskenduda kolmele aspektile, esiteks või äh, nendele küsimustele, mis olid äh, meie päevakorral aruteludes, mis olid väga avameelsed, nagu Maroko kolleeg juba ütles. esiteks äh, ref-, poliitiline reform. väga põnev oli jälgida seda dialoogi kahe poole vahel. Maroko poolt oli näha eh, erinevaid eh, tendentse. Eh, meie poolt olid esindatud erinevad fraktsioonid. nii et see oli väga põnev debatt poliitilise reformi ning demokraatia arendamise osas rääkisime ka meeleavaldustest Marokos ja oli väga põnev äh, tõesti näha neid äh, erinevusi või seda vahet, äh, mida tehti selle vahel, mis toimub Marokos ja teiselt poolt siis teistes sealse piirkonna riikides. reformiprotsess peaks olema rahumeelne, mis põhineks konsultatsioonil, ja kindlasti on väga põnev tulevikus jälgida ka seda, millise reaktsiooni toovad kaasa järgmised arengud. teiseks, see on teema, mille eest vastutasin mina koos kolleeg Atmuniga, tegemist on siis regioonide küsimusega, detsentraliseerimisega. Maroko jaoks on tegemist väga tundliku teemaga üleüldse selles laiemas reformiprotsessis, aga oli näha ka selget soovi leida nii-öelda Maroko lahendus. Nad ähm, andsid aru erinevatest võimalikest lahendustest, põhinedes Euroopa riikide haldusjaotusel, aga nad tahtsid siiski eelkõige seda, et peetaks kinni kohalikust kultuurist ja kohalikest traditsioonidest ja kindlasti kujuneb ka see protsess väga põnevaks. härra Panseri juba rääkis kohtumisest härra Ani Abdelaziziga, kes on minu soo juht. see kontakt oli väga huvitav marokolased nimetavad siis seda piirkonda lõunaprovintsideks missioonijuht rääkis sellest, et mis faktiliselt ikkagi toimub. ja nagu meie delegatsiooni juht ka ütles, siis peamiselt on vaja eh, stabiilsust ja samal on vaja korraldada ka rahvaloendus, mis võimaldaks olukorda paremini hallata. see on kõige kiireloomulisem teema ja lõpetuseks eh, ütleksin veel, et kohtumised äh, meie kolleegidega Maroko erinevatest erakondadest ja ka kodanikuühiskonna esindajatega võimaldasid meil mõista kõige päevakajalisemaid teemasid ja olukorda hetkel Marokos. ja tooksin veel kord välja selle töö ja dialoogi kvaliteedi, äh, mille siis korraldas parlamentaarne ühiskomisjon, suur aitäh! suur aitäh teile! proua Benarabatu, palun. suur tänu, härra esimees. nagu härra Predagi olin ka mina selle delegatsiooni liige ja tegemist oli tõesti väga põneva visiidiga. oli arutelusid, mõned neist lausa väga tulised. oli pingelisi hetki näiteks viisa küsimuses. Maroko tõesti väga soovib seda, et inimesed saaksid äh, lihtsamini liigelda, liikuda riikide vahel. nii et see on tõesti nende jaoks üks äh, põhiküsimusi. veel üks küsimus, millele viitas ka härra Breda. üks äh, olulisemaid hetki oli kohtumine Minurso esindajatega. muude reformide hulgas on ka regioonide valitud esindajate küsimus. ja minu arvates ettepanekud, mida nad tegid, on väga head ja tänu äh, ma-, Magribi riikide regionaalsele integratsioonile on võimalik leida ambitsioonikas lahendus, mis oleks kõikide äh, Maagrebi riikide äh, elanike teenistuses ja üks asi, mida ma avastasin seal, nagu te teate, on äh, seal liivamüür, mis eraldab erinevaid äh, piirkondi ja mõlemal pool on sinna maetud väga suur hulk maamiine ja nagu minu arust juhid meile ka ütlesid, siis tihtipeale toovad need kaasa õnnetusi karjaloomadega ning karjastega. kuidagi peaks üritama öö, piirata seda tsooni, tuleks ka demineerida terve see tsoon. meie lõunapartneritel on täna Maroko erilisele staatusele olnud võimalik öö, kaasa minna selle liikumisega, loomulikult ka teised äh, Vahemere lõunakalda riigid hoiavad sellel silma peal, tegemist on rahumeelse liikumisega, aga samas paluksin siiski, et võimuorganid kuulaksid ära kõik pooled, eriti kodanikuühiskonna, kes endiselt äh, mobiliseerub äh, iga päev. nägime seda Ravatis ja mujal, meeleavaldusi toimus igapäevaselt, seal oli tavalisi kodanikke, arste, ametiühingu liikmeid ja nii edasi on kahekümnenda veebruari rahvaliikumine, nagu seda nimetatakse ja ma arvan, et äh, Maroko võimuorganid peaksid sellele suurt tähelepanu pöörama, sest et nüüd leiab aset ju ka referendum põhiseaduse muutmise kohta ja võib juhtuda, et äh, tekib opositsiooni liikumine selle vastu, kui see kahekümnenda veebruari, selle kahekümnenda veebruari liikumise arvamusi võimuorganid ei arvesta. ja veel üks punkt peaks, meie partnerid peaksid kindlasti arvestama ka keskkonnakaitsega, keskkonnapoliitikaga, mis peaks olema kõikide meetmete alustalaks, ükskõik, kas need puudutavad majandust, põllumajandust või teisi valdkondi. sellest rääkisime ka ministritega jätkem kõrvale igasugune e, moraali lugemine, seda ütlesid meile kolleegid Maroko parlamendist, et e, olge ettevaatlikud, teil ei ole mingit põhjust meile moraali lugeda. parlamentidevahelised suhted on väga olulised, sellised otsesed kontaktid parlamendiliikmete vahel kindlasti panustavad ka rahvusvahelistesse suhetesse, näiteks naabruspoliitikas. ja need on midagi muud kui riikidevahelised suhted, nii et see ühiskomisjoni kohtumine oli tõesti väga põnev. Eh, eh, suur tänu teile. nüüd eh, härra Panseri soovib äkki vastata kui soovite reageerida sellele, mida öeldi. suur aitäh ja teen väga lühidalt. et arutelu kokku võtta, tahaksin ka ise öelda mõningad tänusõnad loomulikult äh, minu kaas esimehele Maroko poolele. tahaksin tänada, et nad olid nii ähm, kättesaadavad meie visiidi jooksul. tahaksin tänada ka väliskomisjoni ja sekretariaati meie komisjonis, kes võimaldasid meile sellise visiidi, see võimaldas meil paremini mõista olukorda koha peal Marokos, aga ka laiemalt Vahemere lõunakaldal mul ei ole erilisi järeldusi siin teha, kolleegid, kes missioonil osalesid, mõistsid väga hästi ja seda ka ütlesid, et on seal suured raskusi, suured raskused, aga ka samas võimalused suurteks arenguteks, nii et ärgem tegelegem vaid jutustamisega, peame tegudeni jõudma. ja meile ka kinnitati, et seda ka tehakse loomulikult me ei tahaks sekkuda teiste riikide siseasjadesse. aga mõistsime, et parem karta kui kahetseda. nii et äh, pigem äh, panustada poliitilistesse reformidesse, kui et äh, nõuda koheste eesmärkide saavutamist mida soovivad saavutada kõik need, kes nendes riikides on meelt avaldanud. me peaksime loomulikult oma panuse ka andma, aga tegema seda siiski jäädes väga tagasihoidlikuks. ja lõpetuseks ütleksin, et ma tean, et väliskomisjonis kaalutakse ka seda, et ÜRO esindaja äh, osaleks Lääne-Sahara äh, läbirääkimiste protsessis ja see tähendab, et sinna lisandub siis see inimene äh, veel olemasolevatele Minurso esindajatele. kindlasti on sellest kasu kõikidele ja et siis see võimaldab läbirääkimisi paremini läbi viia ka ÜRO. suur aitäh! kas proua Povida soovib veel kokkuvõtteks midagi öelda? tahaksin lihtsalt teid tänada. selge. I thank you very much, this concludes uh, tänan väga, sellega on meie arutelu lõppenud ja nüüd ootame siin Serbia asepeaministrit viie minuti pärast on ta siin kohal, nii et teeme viieminutilise pausi ja siis palun tulge tagasi siia meie viimaseks päevakorrapunktiks, aitäh! Well, dear friends, now... kallid sõbrad, äh, nüüd on meil äh, väga hea meel taas kord äh, siin tervitada Serbia asepeaministrit härra Božidar Belčit, kes on meie komisjonis ja parlamendis juba tavapärane külaline ning meil on väga hea meel taas kord teineteisega kohtuda ning teineteisega kõnelda, eriti pärast Äh, väga äh, olulist asjaolu, mis vahepeal on esile kerkinud, äh, ehk siis härra Ratko Mladici vahistamist ning praegusel hetkel on härra Mladic Haagis, et astuda kohtu ette kõige selle eest, mis toimus üheksakümnendatel aastatel ja mille eest ta siis vastutas. ma arvan, et meie tänane äh, kohtumine äh, härra Mataniga, Ungari eesistujaga on olnud äh, mm, julgustandev ja dialoog, eriti just laia, laienemisküsimused on olnud, on olnud samuti äh, väga positiivne ning ma loodan, et te annate meile rohkemaid üksikasju selles küsimuses ja ma loodan ka, et äh, kolleegid saavad küsida mõningaid küsimusi ja paluda selgitusi äh, küsimustele, mis ei ole päris selged. suur aitäh teile siia tulemast ja annan teile sõna, härra asepeaminister. suur aitäh, härra Pasku, lugupeetud parlamendisaadikud, ahvetikomisjoni liikmed päris palju on äh, aset leidnud äh, viimase viie kuu jooksul, äh, mil me viimati kohtusime. kõige olulisem on see, et meie ametivõimud on Ratko Mladici asukoha kindlaks määranud, tema vahistanud ja välja saatnud, nagu härra esimees ka ütles, see on väga oluline moraalne kohustus meie, meie jaoks olnud ja väga oluline samm kestva lepituse teel, me ei teinud seda sellepärast, et saada Euroopalt preemiaid või öö, eh, otseteid Euroopasse. loomulikult peame me leidma ka Goran Hadži. me peame eh, endiselt võitlema eh, organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastu ja me peame öö, ambitsioonika reformikavaga ka tööd tegema. meie eesmärk selle aasta detsembri ülemkoguks on selge. kevad kaks tuhat kaksteist tuleks panna paika öö, kuupäevana, mille mm, avatakse amet ametlikult äh, liitumisläbirääkimised. Horvaatia, äh, kelle äh, hiljutisi läbirääkimise lõpp lõppu äh, me tervitame, äh, saada selle kuus aastat tagasi. me ei palu seda äh, privileegina, me teeme omalt poolt kõik selleks, et eesmärk oleks ühine eesmärk, mis põhineb meie edusammudel. ja nendele, kes on viimastel aastatel korduvalt öelnud, et nad on Serbiaga suheldes ranged, kuid õiglased, tahan ma öelda, et olge endiselt ranged, aga ärge muutuge ebaõiglaseks ärge muutuge ebaõiglaseks Serbia kodanike suhtes seni, kuni me ähm, paneme, seni kuni me eh, oma eh, kohustused täidame, ärge pange meie teele uusi tõkkeid. rangus aitab kaasa eesmärgi täitmisele, aga ebaõiglus mitte. ning eh, tänane kohtumine, lugupeetud esimees, lugupeetud parlamendisaadikud, on osa järjest intensiivsemast dialoogist, mis meil on Euroopa Liiduga ja liikmesriikidega. ja eelmisel mm, nädalal Boris Tadžits ja peaminister Mirko Svetškovitš olid Brüsselis ja kohtusid Euroopa Liidu juhtidega ja kontaktid Serbia ja Euroopa Liidu eh, kolleegide vahel on järjest tihedamaks muutunud ning ma kutsun teid kõiki üles selle aasta üheksandal septembril eh, tulema esimesele Euroopa Liidu Euroopa Foorumile, eh, mille me kokku kutsume ja see toimub Belgradis, sinna tuleb kolmsada poliitikut, ärivaldkonna inimest mm, ja meediajuhti, kes räägivad erinevatest teemadest. Äh, selle ürituse avavad president Van Rompuy ja president Tadic. Äh, me tahame muuta selle iga-aastaseks äh, Mm, võtmetähtsusega sündmuseks selleks, et äh, arutada, milline on asjade seis äh, nende väljakutsetega seoses, mis meie ees veel on. ma loodan, et te suudate ka oma graafikutes selleks äh, kohtumiseks aega leida ja ma loodan, et see kohtumise pool on viljakas mitte ainult Serbia jaoks, vaid Lääne-Balkanile üldiselt, sest et me tahame selle muuta regionaalseks sündmuseks. lugupeetud parlamendisaadikuks, parlamendisaadikud, ma tahan teid kõigepealt tänada teid selle eest, et te mm, suure enamuse toetusega toetasite jaanuarikuus eh, stabiliseerimise assotsiatsioonileppe ratifitseerimist Serbiaga see oli stiimuliks meile, kaheksateist liikmesriiki on eh, selle leppe juba ratifitseerinud, eh, mõned riigid on seda tegemas, aga mõned üllataval kombel on veel kõhkleval seisukohal. ja täna ma palun, et te toetaksite seda protsessi ja seda, et see lõpeks aasta lõpus. märtsis kiitis meie parlament heaks kaks väikese äh, uuesti formuleeritud valitsuse. Äh, Serbias toimuvad järgmise aasta kevadel parlamentaarsed äh, regionaaltasandi ja kohaliku tasandi valimised ning see tähendab seda, et tegemist on valimiseelse aastaga praegu ja reformide rohke aastaga ja Euroopa integratsioon on äh, kesksel kohal. Äh, võttes arvesse seda, et eelmise aasta oktoobris ülemkogu andis rohelise tule, on meie edusammud olnud äh, päris head. eelmise aasta kahekümne neljandal novembril saime me kaks tuhat viissada küsimust ja me vastasime neile kolmekümne esimesel jaanuaril ning kahekümne viiendal märtsil saime me veel kuussada kakskümmend üheksa küsimust, millele me andsime vastuse omalt poolt kahekümne esimeseks aprilliks. Äh, me oleme vastu võtnud kuus tehnilist komisjoni ja liikmesriikide missioone erinevatel teemadel ning me rakendame juba nende mõningaid väga vajalikke soovitusi. Serbia ametivõimud on selle protsessiga teinud väga tõsist tööd ja on näidanud üles seda, mida siin kutsutakse haldussuutlikkuseks. üheksakümne kuue punktiline äh, reformitegevuskava, äh, mis detsembris la-, äh, eelmisel aastal vastu võeti, on väga oluline dokument ja ma olen täiesti veendunud, et me omalt poolt teeme kõik selleks, et komisjoni arvamus, mille ta kaheteistkümnendal oktoobril avaldada kavatseb, oleks positiivne. meie eesmärk on selline, et see soovitus ei soovitaks mitte ainult kandidaadi staatuse andmise, andmist, vaid avaks ka äh, Äh, järgmisel kevadel läbirääkimisprotsessi. me teeme tööd nii palju, kui vähegi vaja on ja äh, seda selleks, et saada selline arvamus äh, ning et see tooks kaasa üksmeele detsembrikuisel ülemkogul. lugupeetud saadikud, nüüd ma tahaksin rääkida kuuest põhiküsimusest mis meie eesmärgi detsembrikuuks muudaksid täielikult jagatud eesmärgiks. ma räägin lühidalt veidi Rahvusvahelisest Kriminaalkohtust endise Jugoslaavia küsimuses, regionaalsest koostööst, dialoogist Pristinaga, viisavabast reisist, reisimisest, reformikavast ja majandus- ja sotsiaalküsimusest. kõigepealt ma tahaksin öelda, et me jätkame täielikult koostööd Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga endise Jugoslaavia küsimuses Äh, Serbia on kinni võtnud äh, ja üle andnud nelikümmend viis äh, sõjakuritegudes süüdistatavat neljakümne kuuest. Ähm, vähem kui kolm aastat ametis olnuna on presidendi Tadici ja valitsuse äh, usaldusväärsus äh, kinnituse saanud äh, Radovan Karadžiči ja Ratko Mladici vahistamisega. president Puusek on öelnud, et tegemist on äh, veenva tõestusega sellest, et äh, Serbia teeb äh, koostööd äh, kohtuga ja president Helmut Van Rompuy on öelnud, et äh, paljuski on tegemist äh, suure edusammuga, suur takistus on kõrvale heidetud. me tahame niipea kui võimalik selle töö lõpule viia. ainult äh, tõde, õiglus ja kollektiivne vastutus saavad äh, Balkanil tagada äh, pikaajalise lepituse. me tahame, et äh, süütutele Serbia ohvritele rakendaks samasid standardeid, eriti mis puudutab senaator Dick Marti raportit Euroopa Nõukogus veebruaris, mis puudutab organikaubandust Kosovos. me Eh, tahame, eh, tervitame EULAX-it, kuid ma tahan meelde tuletada seda, et eh, sõjakurjategu, sõjakuritegudega tegeles endise Jugoslaavia puhul ÜRO-s Julgeolekunõukogu mandaadi alusel loodud mehhanism ja ma arvan, et me peaksime samamoodi käituma ka Serbia puhul. Ehm, mm, ma tahaksin öelda, et siin äh, võib mainida ka Türgi äh, küsimust. Äh, ja Serbia pressile on antud intervjuusid ka ühe arsti poolt, kes ei karda kohtu alla andmist, ma arvan, et ÜRO mandaat selles keerulises küsimuses, mis puudutab organite kauplemist, on väga oluline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 Türgi puhul ja eh, see eh, probleem puudutab erinevaid riike ja see tähendab seda, et meil on vaja Julgeolekunõukogu mandaati. Eh, me ei palu midagi muud kui seda, mis on tehtud teiste tõsiste sõjakurjategude puhul. teiseks, me tahame regionaalset koostööd suurendada. Serbia leiab, et regionaalne koostöö on väga oluline prioriteet. eelmise aasta märtsikuus Serbia, Serbia parlament võttis vastu resolutsiooni Srebrenitsast president Tadžič teist korda äh, osales äh, Srebrenica tseremoonial äh, tähistamaks viieteistkümnendat aastapäeva selle kohutava massimõrva mm, osas. ja eelmise kuu, eelmisel aastal novembrikuus president Tadic ja president Sibovitš käisid Vukovaris ja Balintvoris, et avaldada austust süütutele Horvaadia ja Serbia ohvritele. me presidendid leppisid kokku äh, põhimõtetes äh, tegeleda äh, pagulasprobleemiga. kahe tuhande üheteistkümnendal, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal on Serbial eesistumine mitmel regionaalsel algatusel, näiteks Kesk-Euroopa algatus, CE koostööprotsess, Aasia-Ioonia algatus, rände, varjupaiga ja pagulasalgatus äh, ja Musta mere majanduskoostöö organisatsioon. me tahame, et seeläbi saadakse lahendada eh, regionaalseid küsimusi eh, ja eh, võib öelda, et piirkondlik koostöö on selline, mida tuleb teha koostöös teiste osapooltega ja Serbia ei saa siin üksinda tegutseda. ma tahaksin teile tuua konkreetse näite, mis puudutab Serbia algatust koos teiste Lääne-Balkani riikidega ähm, tegutseda ja seda ilma Euroopa Liidu taganttorkimiseta. tegemist on dokumendiga, mis on teile ka laiali jaotatud ja siin on ära toodud äh, ühisseisukoht äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta järgse finantsperspektiivi osas äh, Äh, meie jaoks on murettekitav näha, et äh, praegusel hetkel on kavad sellised, et Euroopa Liit ei taha eraldada rohkem kui ühte protsenti oma ees, eelarvest äh, laienemise jaoks järgmises finantsperspektiivis. praegusel hetkel on see protsent umbes üks koma kolm, üks koma neli protsenti. teades, et mõningad mõtted on teistsugused, parlament on teistsuguse resolutsiooni vastu võtnud, aga on juttu, et Euroopa eelarvest null koma üks protsenti SKT-st läheb naabrusküsimustele, eh, siis seda arvesse võttes eh, siis seda arvesse võttes eh, on, on see väga vähe. kas see on prioriteetsuse tase, mida tahetakse näidata? tegemist on äh, küsimusega, äh, millega peavad tegelema Euroopa Liidu liikmesriigid, aga äh, teades, millised on küsimused olnud, mis on lahtised, teades, millised on projektid, millest kõik pooled kasu saavad saada, siis ma peaksin ütlema, et Donau strateegia on üks oluline strateegia. lisaks on maantee-raudtee mm, projekt väga oluline. Serbia tahaks et äh, rongid liiguksid saja kahekümne kilomeetrise tunnikiirusega, sellepärast et see oleks lühim tee äh, Viini, Budapesti ja Istanbuli ja äh, nii saaks juurdepääsu Lähis-Ida suurenevatele turgudele, aga ilma abita me ei saa saavutada seda, et Lääne-Balkanit läbiksid rongid kiirusel sada kakskümmend kilomeetrit tunnis. see tuleb kajastada siin finantsperspektiivis. meie oleme realistlikud. Te olete näinud dokumente meie ettepanek on selline, et Euroopa finantsperspektiivi mehhanismides tunnustatakse aga mineviku probleeme. nimelt Äh, liitumisprotsessi riikide puhul on äh, ressursid piiratud, mis on kättesaadavad tehtud. Äh, Serbia puhul sada üheksakümmend miljonit eurot aastat ning seitsekümmend protsenti sellest rahast ei jõua Serbiasse, sellepärast et see makstakse suures osas konst-, konsultantidele, kes meid aitavad institutsioone üles ehitada. ja see tähendab seda, et lõpuks, kui me tahame Serbias ja Lääne-Balkanil Euroopa lippu kuskile üles panna, näiteks Äh, sillale, koolile, äh, äh, romide koguna juures, siis me räägime mm, kolmekümnest, neljakümnest miljonist eurost aastas. vaadake näiteks Horvaatiat. Horvaatia liigub saja viiekümnelt miljonilt eurolt aastat kahele miljardile eurole aastas ja seda kahekümne nelja kuu jooksul enne liitumist ei anta piisavalt raha selleks, et valmis saada ja pärast liitumist antakse liiga palju, et seda vastu võtta. me ei ütle seda, et äh, erinevus liituvate riikide ja äh, liikmesriikide vahel tuleks ära kaotada ükskõik ID-kaardifirma ütleb, et liikmesus on oma hüved ja see on täiesti mõistetav, aga äh, suhe üks kümnele või üks viieteistkümnele äh, riikide puhul, millel on äh, suured probleemid, ei ole piisav ja see võib tekitada probleeme, sellepärast et järgmistel aastatel ei pruugi olla uusi liikmeid Euroopa Liidule, ma räägisin Islandist praegu, Ehm, tundub, et kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta järgne finantsperspektiiv eh, näitab eh, Lääne-Balkanit eh, väljaspool olevana. me ei taha suurt suurenemist, aga me tahame näha lineaarset rahastuse suurenemist ja ettepanek Euroopa Parlamendile, komisjonile ja liikmesriikidele on eraldada see vahe siis sellistele projektidele, mida nemad välja valivad Lääne-Balkani piirkond ei palunud ühtegi eurot eh, kriisi ajal Euroopa Liidult. praegu toimub eh, ümberkorraldumine, me vähendasime Serbias eh, kulutusi ja meil on praegu neljaprotsendiline eelarvedefitsiit ainult. ja mm, meie need näitajad on allpool Maastrichti kriteeriume, aga kui midagi ei muutu Euroopa eelarves, siis see, see ei mõju, see, see ei ole sõltuv poliitilisest tahtest, poliitiline tahe on olemas. Euroopa Investeerimispanga poole pöördumine ei ole abiks. me Äh, ei saa olla äh, maksejõulised äh, ning samal ajal oma jõududega panna paika ka vajalik infrastruktuur, CO2 kogumise mehhanismid ja muud asjad, mida Euroopa Liit meilt nõuab. niisiis palun kokkuvõtteks tagage lineaarne suurenemine rahastuses sama ümbriku raames kui IPA rahasid ei saa suurendada, siis palun äh, avage laienemispeatükk äh, tõukefondide hariduse ja äh, põllumajanduse rubriikide all eelarves. Euroopa Liit võib otsustada, milliste projektide osas saab siis tööd teha. ning teine idee, mida siin dokumendis on ära toodud ja eile ma sain eelarvekomisjonis neid mõtteid tutvustada siinsamas Euroopa Parlamendis. teine mõte on see, et Lääne-Balkani riigid peaksid ka Euroopa poolaastaga liituma ja eh, see aitaks kaasa pensionite sotsiaalkaitsesüsteemidega tegelemisel ning eh, see oleks positiivseks stiimuliks eh, ja see annaks piiratud Euroopa osad garantiisid. Lääne-Balkani riigid saaksid stabiilsemad ressursid, aga mida Euroopa siis saaks, Euroopa saaks vastu suure mõjuvõimu makromajanduslikus poliitikates selles piirkonnas äh, ning äh, sellega saab tagada selle, et me tõesti äh, liitume Euroopa Liiduga äh, selliselt, et meil on poliitikad, mis ei ole populistlikud, see kõik on lisaks poliitilisele dialoogile, mis meil Euroopas on. Euroopa saab mõjuvõimu juurde Äh, see on äh, midagi, äh, mille me oleme koostanud ning ma ootan pikisilmi edasisi konsultatsioone Euroopa Parlamendiga selles küsimuses. kolmandaks, me tahame väljakat dialoogi Pristinaga. Serbia tegi ettepaneku dialoogiks Pristinaga ÜRO üldassambleel, peaassambleel eelmisel aastal ja see resolutsioon võeti ka vastu meil on olnud juba neli läbirääkimiste vooru ja edusamme on saavutatud eh, sellistes valdkondades nagu eh, katastriküsimused, liikumisvabadus, eh, telekommunikatsioonid ja elekter, lisaks tsiviilregistrid. me tahame saavutada edusamme veel ka tollitempli küsimuses ning esindatuse küsimuses regionaalsetes formaatides. see võib küll olla tagasihoidlik edusamm, aga tegemist on reaalse edasiminekuga pärast aastatepikkust pinge, pinget ja vägivalda. me leiame, et dialoog Pristinaga on alguseks lepitusele Äh, Serbiast ja albaanlaste vahel ühepoolne mm, lahendus ei ole äh, vastuvõetav ja seetõttu ei tunnusta Serbia ühepoolset äh, välja kuulutatud Serbia, see, vabandust, Kosovo vabadust, iseseisvust me ei taha külmutatud konflikti, me teame, et me peame leidma lahenduse sellele küsimusele enne, kui me Euroopa Liidu liikmeks saame. aga Pristinal on seda kompromissi veelgi rohkem vaja ning see saab olema kõik Euroopa Liidu huvides ja selles küsimuses siis eh, ei eh, ole me eh, tegu, tegevusetult, me tegutseme siin valdkonnas, te näete lähinädalatel, kuudel ja aastatel, et me tõesti tegutseme ja püüame leida lahenduse erinevates küsimustes, ka kõige raskemates küsimustes, mille lahendamine avaks Lääne-Balkani rahvastele Euroopa perspektiivi ja Euroopa tulevikku. ja neljandaks, me tahame säilitada viisavaba reisirežiimi kodanikele, vähendades ebaseaduslikku sisserännet ja eh, varjupaigataotluste arvu ehm, Pooleteist aasta jooksul, mil Serbial on olnud viisavaba režiim, on üle kuue miljoni piiriületuse toimunud. Ehm, üks eh, koma kolm miljonit inimest omavad bioloogilist, eh, biomeetrilist passi praegusel hetkel ning ma kordan, et mm, kuus miljonit inimest on piiri ülestanud Äh, ja äh, väga palju inimesi, seitseteist tuhat seitsesada Serbia kodanikku on äh, varjupaiga taotlejana ennast registreerinud erinevates Schengeni piirkonna riikides, nagu näiteks Saksamaa, Belgia, Rootsi ja Luksemburg ja eelmise aasta detsembrikuu ja selle aasta aprillikuu vahelisel perioodil on kaheksakümmend ühe, üheksakümmend kaheksa protsenti vabandust, on varjupaiga taotlejate arv vähenenud neljakümne protsendi võrra Eh, me teeme tööd selle nimel, et eh, anda kohtu alla eh, varjupaiga taotlejate gruppide ka tegelejad ja me keelame neil sissepääsu Schengeni alasse teatud aastate jooksul pärast nende süüdimõistvat ostut. me teeme kõik selleks, et inimõigused oleks austatud praegusel hetkel viime me läbi teavituskampaaniaid selleks, et eh, teatud tundlikele rühmadele eh, selgeks teha seda, et eh, poliitilise varjupaiga taotlusega ei saavuta tegelikult suurt midagi. me tahame kaasata projektidesse ka romide ja muud kogukonnad. me tervitame ka neid muudatusi, mida on ette nähtud teha Schengeni piirkonna eeskirjadesse, kaasa arvatud tagasi saadud direktiivi. me ootame pikisilmi ühise Euroopa varjupaigasüsteemi loomist. ma tahan öelda, et Serbia on äh, turvaline riik. Äh, ja äh, on teatud riike, mis on edu saavutanud juba varjupaiga taotlejate arvu vähendamisel Äh, inimesed äh, on aru saanud, et kui seal midagi saavutada ei ole, siis äh, nad ei taotle varjupaika, seda on näha erinevate riikide mud-, näidetest ja me tahame sedasama saavutada. meie kodanike silmis on viisavaba reisimine väga suureks saavutuseks Äh, kui paljud äh, vanaemad said varem käia Saksamaal oma lapselapsi vaatamas, kui palju ärikontakte on viisavaba reisimisega äh, võimalikuks saanud, kui paljud tavalised kodanikud said näha, milline on Euroopa ja mitte poliitikute või meedia pilgu läbi, vaid ise seda vaadates Eh, nad nägid, et eurooplased peavad ka ise tõsist tööd tegema, aga nad nägid ka, et eurooplased ei ole nende vastu. niisiis, viisavabadus on väga suur eh, saavutus ja me tahame seda säilitada. viiendaks, me tahame reformi agendaga edasi liikuda. pärast Euroopa Komisjoni eduannet, mis välja anti eelmisel aastal, eh, on CB valitsuse tegevuskava vastu võetud, mis puudutab soovituste elluviimist ma tahaksin teile kinnitada, et ma ei hakka siin praegusel hetkel üheksakümne kuuest tegevuskava punktist rääkima, aga äh, me oleme teinud hinnangu kolmekuulise perioodi järel äh, ning äh, meil on olnud ka Euroopa Komisjoni dialoogi ülevaatamiskohtumine ning suvel me analüüsime seda ka, kus me täpselt oleme oma asjadega. ma tahaksin mainida nelja, nelja küsimust kohtureform, võitlus äh, organiseeritud kuritegevuse vastu, valimisreform ja vara tagastamise küsimus. eelmisel korral, kui ma siin olin, siis äh, paar saadikut mainis ka seda viimast küsimust. mis puudutab nüüd äh, kohtusüsteemi, siis see on nurgakiviks me oleme näinud sedasama uutes liikmesriikides, nendes riikides, kes praegu liituvad, see teema on väga keeruline lahendamaks. eelmise aasta detsembrikuus me võtsime vastu seaduse, vastavalt Euroopa standarditele ja Veneetsia äh, komisjoni soovitustele äh, ning äh, me oleme paika pannud organid selles valdkonnas, mis on kokku leppinud menetlused, vaatamaks üle kohtunike ja prokuröride ameti määramise ja nende organite töö saab tehtud äh, augustikuuks, tegemist on väga suure äh, mahulise tööga, nad töötavad kolmteist äh, äh tundi päevas selleks, et äh, töötada välja ühised menetlused, mis oleks kõigile vastuvõetavad. Euroopa Liit ja ka kohtunikud ise on meie kohtusüsteemi kritiseerinud, seda püütakse parandada. mis puudutab korruptsiooni, siis ma ei hakka siin rääkima inimesed, kes on ahistatud, vahistatud Eh, aga te näete, et eh, me oleme edu saavutanud, mis puudutab organiseeritud kuritegevust, siis eelmisel kuul eh, Brasiilias Serbia salapolitsei koos Lääne-Euroopa politseijõududega ehm, on teinud tööd selleks, et narkokartelle lammutada. Ehm, lisaks on lahendatud niinimetatud tühjade tagasiastumiste küsimus ja lisaks on läbi olnud muudatusettepanek, mille kohaselt järgmisest aastast alates Serbia parlamendis on vähemalt üks kolmandik naissaadikuid ning ma arvan, et me oleme isegi läinud kaugemale Euroopa nõudmistest ja standarditest. mis puudutab vara tagastamisküsimust, siis eile toimus väga elav arutelu ähm, perekondadega, kes on endised kinnisvaraomanikud, arutelu oli tõesti väga elav Äh, inimesed äh, väljendasid oma äh, tundeid seoses ebaõiglusega ja septembrikuuks anname me välja vara tagastamise seaduse, ma luban seda. juulikuuks tuleb meil projekt välja ning seaduseelnõud, seda projekti me siis arutame väga põhjalikult endiste varaomanikega ja konsulteerime kindlasti selle seaduseelnõu alal ka Euroopa Parlamenti. ning lõpetuseks, kui me räägime majandus- ja sotsiaalolukorrast, siis ma tahaksin korrata seda, et meie äh, võlatase on madal ja defitsiit on samuti madal. Äh, ma tahaksin öelda ka, et Fiat äh, on loomas miljardi dollari suurust tehast Serbiasse, et toota kakssada viiskümmend tuhat autot igal aastal, miljardi euro suurust siis Eh, lisaks sellele, eh, Delees on huvitatud olnud eh, investeeringuteks, lisaks korealased on olnud huvitatud, sloveenlased on huvitatud investeeringutest meie riikidesse. aga need investeeringud on tulnud sotsiaalsete probleemidega, meil on suur tööpuudus ja Äh, vaesuse määr on vähenenud neljateistkümnelt protsendilt kuuele protsendile, äh, aga see on jälle tõusma hakanud üheksa koma kuuele protsendile äh, ja need inimesed elavad vaeselt meie riigis. töökohad ja vastusevastane võitlus on väga olulised asjad sel aastal. meil on veel väga palju vaja ära teha. me jätkame infrast-, infrastruktuuri ehitamist. me kavatseme ehitada neli eh, silda, kolm millest lähevad eh, üle Donau. Eh, me, meil on projektid energiavaldkonnas, maantee ehituses. eelmisel nädalal oli Itaalia ja Mm, Kanada ettevõtted eh, meie juures, kes eh, hüdroenergia eh, küsimustes projekte sõlmisid. kahe tuhande üheteistkümnes aasta võib tõesti olla läbimurre aasta Serbia jaoks ja Lääne-Balkani jaoks üldiselt Euroopa integratsiooni silmas pidades. Serbia liigub edasi vaatamata raskustele. me tahame, et meid nagu kõiki teisi hinnataks meie edusammude põhjal. andke meile võrdsed võimalused kõigiga ning me saavutame edu, sama suurt edu nagu meie teine tennisemängijad. ning äh, äh, läheksin selle paralleeliga veelgi kaugemale, kui te annate meile konkreetse kuupäeva liitumisläbirääkimiste alustamiseks, siis meie jaoks on tegemist meie siseriikliku Grand Slamiga. me teeme kõik, mis meie võimuses, et sinna jõuda. ja ma olen kindel, et Euroopa Parlament toetab meid selles äh, püüdluses, olge ranged, olge õiglased, mul on väga hea meel siin olla, äh, ootan teid üheksandal septembril Belgradi selleks, et üle vaadata edusammud, mis me oleme saavutanud ning keskenduda väljakutsetele, mis meie ees veel seisavad. nüüd ma vastan teie küsimustele, suur aitäh teile! Well, deputy prime minister. härra asepeaminister äh,, äh, ma võlgnen teile lamba, sest et ütlesin teie nime valesti. Rumeenias meil on traditsioon, et kui te nime valesti ütlete, siis te äh, olete pärast sellele inimesele võlgu, nii et vabandust selle eest. ma ei tea, äh, miks siis, kui te mainite seda äh, ausust, kuid karmust, siis see teema mulle nii tuttav tundus, aga äh, siin tuleb ka arvesse võtta, mis hakkab aset leidma pärast seda, kui te vastu, teid vastu võetakse ja mis puudutab Istanbuli, siis loodame, et kui me nii kaugele reisime, siis on seal ka keegi meil vastas võib-olla ka mitte. nüüd äh, palun härra Kukanil, kes on äh, Kagu-Euroopa riikide delegatsiooni juht saab sõna kolmeks minutiks, te olete ainuke, kes kolm minutit saavad, teised saavad kaks minutit, vabandust, aga niimoodi asjad lihtsalt peavad minema, sest aeg tiksub kiiresti. aitäh, härra ja esimees äh,, tere tulemast asepeaministrile, tere tulemast suursaadikule, eh, hea kõne nagu ikka. olen teiega nõus, et eh, ÜRO Üldassamblee resolutsiooniga Kosovo osas eelmisest aastast eh, said teie Euroopa laeva purjed hea tuule ning pärast seda olete te arenenud õiges suunas Ratko Mladici äh, andmine välja Haagile oli oluline samm selles suunas, aga siin oleks mul üks märkus. kui ma äh, jälgisin seda, milline on äh, poliitikute reaktsioon Belgradis, siis hetkeks, aga ainult hetkeks jäi mulle mulje, et nad äh, ületähtsustavad selle sammu olulisust, aga siis ma loobusin sellest mõttest, sest et äh, see oleks vale. oli tegemist tõesti äärmiselt olulise sammuga, mis äh, avas tee ehk kiiremaks liikumiseks, aga see ei tähenda kõike, te peate olema valmis selleks pikaks, keeruliseks äh,, raskeks äh, teeks äh,, reformid, läbirääkimised ja nii edasi, et saada kandidaatriigi staatus, äh, et saada kuupäev liitumisläbirääkimiste alustamiseks, et neid läbirääkimisi pidada, te ei tohiks inimestes tekitada ootusi, et see kõik leiavad, leiab aset varsti ja kui te arvate, et see saab olema keeruline, siis see saab tegelikult olema veel keerulisem, kui te ootate nii et äh, Äh, äh, julgustaksin teid sõnadega, nagu äh, üks Ameerika kindla ütles, et asjad ei ole läbi enne, kui nad läbi on. see, mida teie oma kõnes ütlesite, on selgeks märgiks sellest, et te teate, mida teha, teil on visioon, teil on kava, ajakava, kõik see ja nagu te teate, siis me alati üritame aidata äh, Teil on olnud edu, aga te ei tohi kuidagi neid tulemusi vähendada, nüüd, nüüd hakatakse tulemusi ootama üha rohkem ja ma arvan, et kõikide nende küsimuste puhul, mida te mainisite, dialoog Kosovoga, regionaalne koostöö, kõikides nendes asjades olete te õigel teel, nii et ma tõesti loodan, et te jätkate sama edukalt, nagu see on kulgenud pärast eelmise aasta septembrit. suur aitäh, härra Kukan! nüüd äh, annan sõna proua Brandnerile kaheks minutiks. Äh, kas te annate sõna koordinaatoritele või variraportööridele? proua Brandner, palun jah, me oleme täiesti teadlikud selles, et me oleme suuruselt viies fraktsioon, nii et ärge muretsege. tere tulemast, härra Tillisele. mul on väga hea meel teid äh, siin jälle näha, näha ja ja õnnitlused äh, selle eest, et te äh, arreteerisite Miloševiči, et te Mladici ja ta ka üle andsite. meie fraktsioon on seda alati taotlenud, ma arvan, et see reageering on olnud õige ja õnnitleme teid selle suure sammu eest, mis äh, on teie riigi positsioone märkimisväärselt muutnud. ja tahan tervitada ka seda öö, äh, äh, öö, töö, selle töö eest, mis on teie institutsioonide poolt saavutatud vägivalla ja nii edasi osas ma tean, et äh, osa nendest projektidest on saanud rahastust Rootsist ja Norrast äh, ja see on väga hea, aga pikas perspektiivis ma arvan, et see peaks tulema teie oma eelarvest. Äh, samas see töö, mille nad teevad, on tõesti märkimisväärne, sest isegi Euroopa Liidu standardite järgi, ma arvan, tehakse seal väga head tööd aga mul on küsimus ka selle kohta, mida te ütlesite elunditega kauplemise osas. Te ütlesite, et sellega peab võitlema, aga ma ei saa hästi päris, päris aru, miks te tahate selle ÜRO-le tagasi anda. nii et minu küsimus, äh, kas praegusel juhul ei oleks äh, kasulik äh, toetada Oileksi tööd, ma ei näe, et selle peaks tagasi saatma ÜRO-sse. aitäh, härra Tannok jah, aitäh, mõnikord te annate koordinaatorite järgi sõna, mõnikord täiesti suvaliselt, nii et ma hästi ei saa aru. härra asepeaminister, soojad tervitused, me oleme korduvalt kohtunud, nagu te teate, ja tahan jällegi õnnitleda teie valitsust konservatiivide reformistide fraktsiooni nimel äh, Mladici arreteerimise eest. loodetavasti on see nüüd suur samm edasi selleks, et sulgeda teie, teie ja teie piirkonna ajaloo üks äh, pime peatükk. mina ja minu fraktsioon toetame teie kandidatuuri. Äh, me toetaksime võib-olla isegi kiiremat protsessi, kui te suudate tõestada, et te olete kõik vajaliku kodutöö ära teinud ja nüüd rääkides Montenegro alalise raportöörina äh, kes eh, on väga frustreeritud, nad on kandidaat, aga läbirääkimisi pole avatud, nii et ma arvan, et tuleks nüüd eh, survestada komisjoni selleks, et Montenegro, Serbia ja Makedoonia saaksid kõik kandidaatideks ja kõik saaksid ühel ajal avada liitumisläbirääkimised järgmise aasta alguses ilmselt. Eh, ilmselt niimoodi tahetakse seda saavutada, aga ma ei ole kindel, kas Äh, seda, seega toimub. mina usun seda tegelikult, et äh, iga riiki peaks omaette äh, käsitlema ja Makedoonia puhul on täiesti vastuvõetamatu see, et nüüd venitatakse nende liitumisega, sellepärast et neil on kahepoolne vaidlusküsimus oma naabriga. minu küsimus ja see on delikaatne puudutab teie kahepoolseid suhteid Horvaatiaga, sest et tõenäoliselt Horvaatiast saab järgmine Euroopa Liidu liikmesriik Äh, millises ulatuses Horvaatiaga suhted aitavad kaasa või takistavad teie äh, integratsiooni küsimusi ja kui palju te olete võimelised äh, minevikku selja taha panema, et Euro-Atlandi aspiratsioone täita? ja nüüd Kosovo ja räägin siin isiklikust seisukohast, mina olen juba tükk aega toetanud selle territooriumi jagamist äh, Äh, ma olen, nagu ma aru saan, siis teie valitsuse siseminister on samuti selle võimaluse tõstatanud ja ma survestan seda ettepanekut igal võimalusel ka edaspidi rahvusvahelistes foorumites, aga enne kui see aset äh, leiab, minu arvates ei ole võimalik Kosovo küsimusele lõpplahendust leida, nii et minu arvates äh, tuleks sellele käivasoleval dialoogil leida mingisugune originaalne mõtlemine. aitäh, härra Vaigel, kaheks minutiks, palun aitäh, härra esimees, härra Tšelits, tere tulemast siia parlamenti ja mul on väga hea meel, et täna räägime me siin Serbia Euroopa väljavaadetest. nüüd, kui see üks koorem on selja taha saanud. kõik teavad, millisest koormast ma räägin ja ma ei taha seda ületähtsustada ega ka mitte alahinnata Äh, oluline on näha asju nii, nagu teie seda kogu aeg teete, ehk siis rääkida modernsest Serbiast, modernsetest probleemidest ja mitte nii-öelda premodernsestest probleemidest. viimane kord, kui me siin kohtusime, siis ma ütlesin, et Serbia inimesed, Serbia valijad peavad mõistma, et äh, Mladic ei ole mingi uhkus, vaid see on häbi Serbiale. nii et oluline on see, kuidas äh, muuta Serbia modernseks riigiks. siin on väga palju teha ja teie olete teed sillutanud teie valitsusprogrammiga orientatsioon uutele investeeringutele, et riiki avada ja meie oleme aidanud kaasa viisa lihtsustamisega ja mõningate teiste sammudega. leian, et samuti on oluline Äh, see äh, diskussioon, mis teil on käimas Kosovo üle ning Kosovoga ja ehk oleks hea, kui te saaksite rääkida Kosovost ja mitte Pristinast. Äh, see oleks ehk järgmine samm siin. ja seda me kindlasti hindaksime. Teil peaks olema pragmaatiline diskursus ning te peaksite käituma siin nii, et see tuleks teile kasuks ka siin äärmiselt oluline oleks eh, eh, kui eh, Serbia jätkaks konstruktiivse rolli mängimist regionaalkontekstis ka Montenegros ning Bosnia-Hertsegoviinas, kus elavad serblased ning kus Belgrad mängib olulist rolli, aitäh! suur aitäh! Sir Robert, palun! natuke ootamatu ütlen otsekoheselt äh, äh, ja küsin neli küsimust. miks me peaksime usaldama teid sõjakurjategijate olukorras, arvestades, et äh, te maksite nii kaua kindral Mladitšile pensioni ja see, kuidas järsku väga õigel hetkel ta üles leiti, on samuti kahtlane. teiseks tundub, et suur osa Serbia avalikust arvamusest ei tunnista neid kohutavaid tegusid ja toetab Miloševitši ning Mladitšit selles, mida nad tegid. ja kolmandaks, äh, jätkates siit, mida ütles minu noorem kolleeg varem, kuidas äh, see äh, suhtumine tuleb kasuks teie läbirääkimistel Euroopa Liiduga ja kui te liikmeks saate, siis kuidas te suudate suhelda Horvaatiaga Äh, juba on näha saabuvaid probleeme sellest, kuidas kreeklased ning Kreeka, äh, Küprose kreeklased äh, muretsevad Türgi pärast. kas Horvaatiaga tekib samasuguseid probleeme ja lõpetuseks Kosovo probleem on üks selline, mis ei kao. Te puudutasite seda, öeldes, et selle peab lahendama, aga kuidas? kas me loeme selle nüüd Briti optimismiks? Eh, proua Nikolai, palun. Eh, aitäh, härra esimees, ALDE fraktsiooni nimel tahan teid tervitada siin, asepeaminister. tahan teile kinnitada, et minu fraktsioon endiselt toetab teie riigi Euroopa integratsiooni ning Lääne-Balkani piirkonna integratsiooni usume, et Euroopa saab eh, sel-, teiega seoses täielikult ning et, ning et tegemist on eduka Äh, protsessiga siis, kui te olete meiega liitunud. mul on mõned küsimused, mis puudutavad teie projekti. tunnistan, et siin on mitmeid, kes äh, peavad Serbias äh, läbi viidud reforme mitte piisavalt tõsiseks. mina isiklikult usun, et teie reformid on tõsised, sest ma näen nende reformide tulemusi ja võrreldes, võrdlen seda ka reformidega, mis on viidud läbi teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. minu arvates eh, olete teie eh, sellist tüüpi reformidest edukas näide. Eh, teine küsimus on puudutatud, äh, puudutab äh, Atkom Laadise arreteerimise äh, küsimusi ja avalikku arvamust. Öelge mulle, kuivõrd tõsine oli siseriiklik reaktsioon sellele küsimusele ja tahan teile ka veel öelda, et toetame täielikult seda, mida te olete arvanud eelarve kohta. kui Euroopa Liit tahab demonstreerida seda, et laienemispoliitika on üks Euroopa Liidu suuremaid poliitikaid, siis peame me äh, säilitama selle protsendi äh, rahastust, mis on sellele küsimusele suunatud. üks koma äh, kolm, üks koma viis tagaks sellise poliitilise tahte. kolmas küsimus puudutab toonav strateegiat. mis on teie visioon siin? härra Howitt, palun. aitäh äh, asepeaminister, ma loodan, et te olete äh, nautinud selle, äh, seda debatti, mis on meie parlamendi neljanda ja viienda suuruselt äh, fraktsiooni vahel olnud. soovin teie tennisemängijatele suurt edu järgmisel nädalal Wimbledonis, aga loodetavasti mitte nii suurt edu nagu Briti mängijatele. ma loodan, et te mõistate seda Äh, ja minu fraktsioonil on tugev toetus teie riigi Euroopa perspektiivi vastu ja tervitan teie sõnu selles osas. Äh, riigina, kes äh, on väga rangelt suhtunud sõjakurjategijate arreteerimised, tahab endiselt arreteerida Hadžitsit et äh, kui sõjakuritegude üle mõistetakse kohut kõigis riikides seal piirkonnas, tervitame me kõiki neid pingutusi, mis tõid kaasa Mladici arreteerimise ja ütlen täna hommikul seda ka täieliku siirusega. ja ma konkreetselt ei taha, et te väga avatult kommenteeriksite läbirääkimisi Kosovoga, tahan, et neid saavutaks edu. Äh, äh, olulisem on see, et me näeme progressi ja loodetavasti need avalikud debatid ei takista seda protsessi. soovin teile edu nendel läbirääkimistel. minu äh, küsimus puudutab äh, romisid, detailsemalt sellest pole räägitud, piirkonna igas riigis on probleeme romidega, teie riik äh, on äh, ka selle probleemi ees nagu kõik teised riigid seal ja küsimus minu poolt, milline on äh, see mudel, reaktsioon, millega te soovite tagada romi kogukondade ausa kohtlemise teie piirkonnas ja kuidas me saaksime teiega siin osas teha koostööd? suur aitäh ja ma arvan, et äh, mõningate serblaste reaktsioon härra Mladici arreteerimisele on samuti näide sellest, kuivõrd julgelt on tegutsenud valitsus nii et ma arvan, et me peaksime nägema siin ka äh, teist vaatenurka lisaks sellele, mida juba mainitud on. härra asepeaminister, teil on nii palju aega, kui te soovite, kuni kella poole üheni. suur aitäh, üritan käsitleda seda nüüd kronoloogiliselt. alustuseks sooviksin tänada teid selle eest, et te meid tänasite ja äh, võtaksin käsitlusele Mladitsi küsimuse. ärge unustage, et Jugoslaavia lagunemine äh, ja kõik need probleemid, mis sellega kaasas tulid, see, seal on ka kuussada viiskümmend tuhat serblast, kes sattusid etnilise puhastamise ohvriks Serbias ja Bosnia-Hertsegoviinas ning kakssada kümme tuhat äh, äh, serblast ja romit, mitte albaanlast, kes äh, sisepõgenikeks sattusid Kosovost kogu rahvaarv on seitse viisteist koma viis miljonit välja arvatud Kosovo ja see näitab seda et, et viisteist protsenti meie rahvastikust on viieteistkümne, viimase viieteistkümne aasta jooksul oma kodudest välja surutud, äh, pidanud lahkuma ilma milletagi. Need on need lapsed, keda te tänavatel nägite, need mõned sajad inimesed, need on nemad meenutan teile ka seda, et Serbia tegeles selle äh, põgenike sisserändega, sisepõgenike äh, küsimusega omaette, ei olnud mingisugust äh, rahvusvahelist kava, doonoriite, konverentsi, toetust, peaaegu täielikult saime me sellega ise hakkama. nüüd meil on mõningad projektid ja pean ütlema, et avaliku arvamuse osas asjad on, nagu nad on, aga nagu te nägite, pärast esimest päeva mingit muud äh, sellist reaktsiooni ei olnud, härra president Tadic ütles, et kõik, kes seavad ohtu avaliku korra, nende üle mõistetakse ka kohut ja see ei ole mitte ainult meie seadus, rahvusvahelised seadused, see on ka meie moraalne kohustus, sest et me tegime seda peamiselt äh, suutu, süütute ohvrite, nende perekondade pärast, äh, bosniakide pärast, meie tulevikusuhete pärast Bosnia-Hertsegoviinaga, sest tõesti, Euroopa Liit on oluline, aga järgmistel aastakümnetel, järgmistel sajanditel elame me kõrvuti albaanlaste, bosniakide, horvaatidega, ükskõik mis siis aset leiab. nii et see on see, mida me teha tahame kõige rohkem ja seda oleme me ka teinud. ütleksin, et enamiku arvamus Serbias oli äh, kergendustunne nagu ütles president Tadic, siis teatud lehk meie mainelt nüüd äh, eemaldus ja ma arvan, et äh, teie usaldaksite mind ja teisi ametnikke rohkem, kui ma ütlen teile, et me teeme kõik endast olema selleks, et leida Goran Hadžitšis. me, ehk usute te mind nüüd rohkem kui jaanuaris, kui ma ütlesin, et äh, me ta, teeme kõik endast oleneva, et leida Ratko Mladic kas te tahate mingisuguseid tsitaate? see öeldi, et Serbia ei tee kõik endast olevat, et leida kõik äh, kahte viimast äh, põgenikku, et Serbia strateegia on täielikult läbi kukkunud, selliseid asju siis öeldi. ma tean, et asjad käivad äh, samm-sammult, seda ei saa teha mingi marketingi, lobitöö või PowerPoint presentatsioonidega, seda mainis üks parlamendisaadik ka, meil on vaja konkreetseid tulemusi, me peame teatud määral isegi tegema liiga palju ja see meile sobib kuni äh, progressi ei mõõdeta mitte eraldi nagu meie peale kehtestatud skaalaga, vaid et see on objektiivne. Kosovo kohta esitati paar küsimust. me oleme valmis rääkima kõigest, me oleme valmis olema paindlikud äh, ja me tahame äh, olla partneritena ka etteennustatavad ja usaldusväärsed veebruar kaks tuhat kaheksa ja see deklaratsioon, mis tehti, see meile vastuvõetav ei ole. Äh, milline võiks olla lahendus, te mainisite mõningaid juhtivaid poliitikuid Serbias, inimesed ütlevad mõnikord, et jah, te peate leppima reaalsusega. albaanlased Kosovos ei taha, et Belgrad nende üle valitseks. jah, see on muidugi suuresti tõsi, aga ärge unustage teist äh, aspekti siit, mitte albaanlased ei taha, et äh, Pristina nende üle valitseks Kosovos, me peame vaatama reaalsust, kui me tahame reaalsust muuta, siis see tähendab seda, et me oleme vägivalla poolt ja mitte keegi tegelikult ei ole tänapäeval enam vägivalla poolt. kui me tahame leida rahumeelset lahendust, siis me peame võtma selle ka arvesse ja loomulikult äh, ütlen siin täna teie ees ahvetis, et minul ei ole pädevust, see ei ole ka koht, kus seda teha, aga minupoolne sõnum on see, et me oleme valmis rääkima kõigest Äh, me oleme valmis rääkima Kosovo põhjaosast, kõikidest küsimustest, mis on vajalikud äh, selleks, et me suudaksime selle konflikti lahti sulatada ja et äh, kõik Lääne-Balkani saaksid rahulikult elada ka järgmistel sajanditel. aga siin on teatav piir, mis on paigas, ärge nõudke meist, et me käituksime vastuolus oma põhiseadusega, aga lahendust me tahame leida ja lahenduse me ka leiame kui eh, meid aidatakse, sest eh, tsiteerin nüüd mõningaid Euroopa Liidu raporteid, eh, Kosovos oli kolmsada miljonit eurot eksporti, kolm miljardit eurot importi. kui kellelgi Euroopas on huvi tagada, et see noor elanikkond läheb õiges suunas, siis see on meie, sest meie oleme siin esirinnas, meie huvi on kõige suurem tagada, et see, mis Kosovos aset leiab, läheb õiges suunas. veel paar asja. me täielikult toetame EULEX-it, aga see, mis viimaste päevade jooksul on aset leidnud, kui EULEX andis välja mandaadi selleks, et keegi Türgis arreteerida, siis ütles Interpol jah, rahvusvaheline mandaat ja siis eile äh, üks, ühes suurimas Serbia ajalehes see arst, keda kahtlustatakse inimorganite ka äh, kauplemises äh, ütleb, et tema ei ole mures, et jah, jaanuaris ta juba ühe korra arreteeriti, mingit probleemi sellest ei tulnud. Äh, näeme siin seda, et see ei ole Eulexi süü, ei ole ÜRO süü, see ei ole, siin ei ole mandaati väljaspool Kosovot, see mandaat ei puuduta ülejäänud Serbiat, Türgit, Marokot, Iisraeli, lihtsalt loetlen siin mõningad äh, neid riike, kus äh, kuhu peaks selle asja viima, kui tõsiselt asju uurima. see ei ole rünnak Euleksi vastu. me tahame lihtsalt äh, asjad kindlustada. ma ei ole nõus, et see ei ole suur asi. Äh, miks me kohtleme süütuid ohvreid isegi lihtsalt sellepärast, et nad on serblased, nagu nad ei oleks midagi. Need inimesed tapeti sellepärast, et nende organid välja võtta ja müüa neid rahvusvahelisel turul Äh, kas see on tähtsusetu, kas me ei peaks hoolima nende perekondadest sama palju kui teiste perekondadest? Äh, seda me taotleme. meie Serbias, te näete seda minu presidendi peaministri seisukoha võttadest, me ei üritanud hetkekski seda küsimust politiseerida me ei ole seda pannud kunagi Pristinaga dialoogi poliitilisse tasand, poliitilisele tasandile, sest tegemist on lihtsalt rahvusvahelise õiglusega. nüüd Horvaatia küsimus, me väga tervitame eh, Horvaatia liitumist, te mainisite Donaut, kui Horvaatia liitub Euroopa Liiduga, siis eh, eh, tuleb Donau Euroopa Liidust välja Serbiasse ja siis naaseb Bulgaarias ja Horvaatias jällegi Euroopa Liitu nii, ja see peaks ka näitama, et me oleme tegelikult üsna loomulik osa Euroopa Liidust. kas meil on vaidlusküsimusi? jah, mõningaid, aga kahepoolsed suhted Zagrebi ja Belgradi vahel on kindlasti tõidu, tõusuteel, need paranevad. mul on mõningaid näiteid sellest, mainisin, et külastasin Vukovari, on ka ühisprojekte selleks, et Vukovar uuesti üles ehitada lõpuks lubatakse Horvaatiasse ka jällegi Serbia investeeringuid. kahekümnendast juunist esimest korda kahekümne aasta jooksul on avatamas jälle otsene lennuühendus Dubrovniku ja Belgradi vahel. ja jällegi kaunid noored inimesed Serbiast ja Horvaatiast jällegi abielluvad omavahel. meedia on täis selliseid lugusid nad jäävad äh, sõltumatuks, öeldakse. ma ei äh, tahtnud äh, siin kuidagi kohut mõista, lihtsalt kasutasin üldiselt Euroopas aktsepteeritud väljendit. ma arvan, et see meie presidendi seisukoha võtnud Srebrenica kohta ja nii edasi näitavad selgelt, et me toetame Bosnia-Hertsegoviina territoriaalset terviklikkust ja me toetame ka kõiki selliseid lahendusi, mille Äh, Bosnia inimesed koos on leidnud. Äh, me ei toeta seda, et Bosnia-Hertsegoviina territoriaalset äh, terviklikkus kuidagi ohtu seatakse. nii et kas meie reformid on tõsised või mitte, arvestades, kust me tuleme, ma arvan, et ei ole mõtet, kui ma siin lihtsalt ütlen, et jah, me oleme tõsised Äh, meil on just seitseteist miljardit eurot saabunud otseseid välisinvesteeringuid ja umbes kolme miljardi euro eest on tehtud kokkuleppeid investoritega Belgiast, Norrast ja Itaaliast, et see investeering tuleks meie riiki ja nad ei, ilmselt ei teeks seda, kui nad ei arvaks, et me oleme tõsised. Äh, võin uhkusega öelda, et me võtsime vastu Prantsuse äh, delegatsiooni, kus oli Michelini kohalik juht ja teised Äh, nad ütlesid seda, et äh, meie äh, juures olevad nende tehased on kõige produktiivsem, mis neil maailmas on. ma loodan, et see jääb ka niimoodi, aga asjad vähemalt praegu niimoodi on. ma arvan, et küsimus on tulemuste saavutamises ja nüüd Romi küsimus. siin, siin on küsimus nii reaalpoliitikas kui eetikas Serbias, Euroopas ei saa me tunnustada asjaolu, et äh, mingisugune inimgrupp elab äh, viisteist, kakskümmend aastat vähem kui üldine elanikkond, äh, et nad elavad täiesti vastuvõetamatutes sanitaartingimustes ning siin tekib probleeme, mida me oleme näinud immigratsiooni ning varjupaiga taotlemisega enne tänast kohtumist äh, kohtusin ma proua Jarokaga Ungarist, et rääkida sellest platvormist, mille võttis vastu äh, komisjon ja see Euroopa Parlamendi strateegiatest. mõned romide juhid ütlevad meile, et äh, nad on ainukesed Euroopa, üldiselt Euroopa kodanikud, nad on igal pool vähemusrahvus, nii et nende ainuke emamaa ongi Euroopa tervikuna. me peame tegema rohkem, esimest korda peame me poolt eh, tagama selle, et eh, toimuks eh, positiivne disk-, diskriminatsioon, et vähemalt sada tuhat noort romi läheks ülikoolidesse ilma õppemaksuta, meil on olnud väga edu, suur edu laste kooli registreerimisel ja nad on sinna ka jäänud ja kindlasti on tunduvalt tõhusam nii majanduslikult kui inimlikust seisukohast lahendada probleem seal, kus see tekib, mitte aga mängida pingpongi nende inimeste eludega Serbias ütleme me alati seda, et äh, Serbia romide tulevik on Serbias ja me teeme paljusid asju nüüd äh, kell on kaksteist kolmkümmend viis, ma ei saa neid kõiki teile ette loetleda, aga äh, kindlasti teie komisjonile, parlamendiliikmetele esitleb seda, mida me teeme, kahekümne teisel juunil tuleb meie juurde härra Mirel laienemis osakonnast ja, ja siis esitleme ka neid asju, mida me kavatseme romide osas ette võtta, aga Serbias mingit vägivalda romide vastu aset ei leia. aeg-ajalt on küll mõningaid intsidente, mina käisin külastamas ühte romi last, kes oli peksa saanud äh, paar nädalat tagasi, tervitas äh, Äh, Belgradi linnapea mitte ainult seda romilast, vaid ka Serbia poissi, kes teda kaitses ja ütles tema, et tema ongi Belgradi kangelane. mingisuguseid poliitilisi äh, erakondi, mingit diskrimineerimist ei ole, aga, aga kindlasti on võimalik siin rohkem ära teha. loodetavasti suutsin nüüd vastata mõningatele teie küsimustele, suur aitäh! ja loodan, et vähemalt mõned teist äh, saavad tulla üheksandal septembril Belgradisse äh, sest et see, mida te näete, seda te kindlasti usute ka paremini, aitäh. Thank you very much, Mr uh, Deputy Prime Minister We.... suur aitäh, härra asepeaminister, soovime teile edu ning äh, ütlen oma kolleegidele, et järgmine kohtumine leiab aset kahekümne esimesel juunil siin Brüsselis kell üheksa varahommikul. aitäh!